Prego prendere posto. palun istuge oma kohtadele. Allora, darei subito la parola. nii, kõigepealt ma annan sõna professor Väiderile ta on praegu Jean Monnet keskuse, eh, rahvusvahelise õiguse keskuse mm, direktor. ta on olnud Harvardi ülikooli professor ning Euroopa kolleegiumi esimees, samuti Euroopa rahvusvahelise õiguse eh, ajakirja eh, ja samuti ka rahvusvahelise õiguse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 la parola ringraziandola di nuovo per la sua presenza. tänan teid veel kord teie siinviibimise ees. oleme teid juba siin tervitanud ning võtame, kuulame nüüd teie sõnavõttu. ta ei tohiks ületada viisteist minutit. Uh, session... suur tänu. me räägime täna suhtest indiviidi Euroopa Liidu vahel ning äh, selle puhul kerkivad üles legitiimsuse külemused, küsimused ja seda tihtipeale äh, aetakse segamini populaarsuse küsimustega. kuid samas äh, kriisiolukorras peaks asi olema täpselt vastupidi. kriisi ajal peab vastu võtma ebapopulaarseid otsuseid ka selliseid otsuseid, millega ela, millega kodanikud äh, rahul ei ole või mida nad kohe ei toeta. ning just äh, sellistes kriisi tingimustes äh, just mõõdetakse valitsuse legitiimsust. kui on sellepärast, et hoolima-, kriisiolukorras tihtipeale ükskõik millised otsused vastu võetakse, peetakse neid ikka legitiimseks. mina väidan seda praeguse kriisi vältel Euroopa Liidu ähm, liidu legitiimsusküsimused võivad osutuda nulliks ning sellega seoses ongi Euroopa Liidul väga raske otsustavalt tegutseda kriisi raames. ning e, nad peavad sõltuma, ning Euroopa Liit sõltub liikmesriikide legitiimsest tegevusest, kuid samas Euroopa Liidu legitiimsus on väga oluline, kui keskpikas ja pikemas perspektiivis soovitakse üles ehitada äh, föderatsiooni, mis äh, suudaks efektiivsemalt tegutseda äh, tulevikus. nii et esimene küsimus endalt äh, küsida, äh, miks äh, väidan ma, et Euroopa Liidu legitiimsus on ammendunud ja eh, miks Euroopa Liidul ei ole isegi kriisi ajal sama legitiimsust kui liikmesriigi valitsusel eh,, isegi hoolimata kriisist, ta ei saa vastu võtta olla ebapopulaarseid otsuseid eh,. on olemas kolme tüüpi legitiimsust, eh, mis on, esimene oleks siis input legitiimsus ehk siis eh, sisse eh, demokraatia, teiseks tulemuste põhiline legitiimsus, kui sa oled edukas, siis äh, sinu tegevus on legitiimne ning kolmaks eesmärgipõhine legitiimsus, äh, mida võib kutsuda ka poliitiliseks messiaanluseks. mina äh, tahaksin sisse viivad legitiimsust nii-öelda kõrvale, sisse viidud legitiimsust kõrvale jätta, ma tahaksin rääkida sellest, miks äh, Euroopa Liit on praegu sellises äh, olukorras, nagu ta on ja hiljem rääkida demokraatlikest küsimust, demokraatia küsimustest. aastakümneid komisjon kas avalikult või va äh, vaikimisi on oma tööd teinud äh, ja kui nende tegevus oli tulemuslik, oli see kuulutas nende tegevuse legitiimseks, kui kõige parem äh, võimalus sõna legitimiseerida on seda võita. Äh, see tähendab siis äh, de facto solidaarsust ja tegelikke tulemusi. kui on, ähm, kui soovida olla legitiimne, siis tuleb saada, saavutada tulemusi. praegusel hetkel aga ei saa selle peale lootma jääda. ei ole tähtis, kas kriis on Euroopa Liidu põhjustatud, kas, kas nõukogu, parlamendi või komisjoni äh, Eh, tekitatud, vaid oluline on see, mida elanikud, kodanikud arvavad. ning eh, kodanikud leiavad, et eh, Euroopa Liit ei suuda lahendusi luua, vaid pigem loob probleeme. on see nüüd tõsi või mitte, kuid ela-, kodanike arusaam asjast on selline. kui te vaatate ükskõik milliseid avalikke arvamusi, küsitlusi, siis täpselt nii see on. ja samas väga raske on äh, tulemuspõhistele legitiimsusressurssidele lootma jääda. poliitiline messianism Euroopa unistus on olnud kõige võimsam legitiimsne, legitiimseks muutumise vahend Euroopa ajaloos. alg-, esimese Euroopa Liidu alguses äh, kutsuti Euroopa Parlamendi assambleeks ja tal puutus igasugune võim, äh, ta, seal said kokku nõukogu äh, esindajad Euroopa Liidu liikmesriikide äh, esindajad ning äh, mitte mingisuguseid tulemusi ei olnud, vaid äh, alles hakati tööd tegema. hoolimata sellest äh, oli olemas legitiimsed ressurss, oli olemas unistus, Schumanni unistus, millest üritati, mille käigus üritati siis mõõgad taguda atradeks ja vaadati tagasi teisele maailmasõjale ja unistati palju paremast tulevikust, seda nii inimsuhete valdkonnas kui ka majanduslikult. see oli väga, eh, see oli väga vallutav, väga südantvõitev eh, unistus, sellepärast kutsumegi seda messianismiks ning polnud tähtis, kui vahendid eh, ei langenud kokku demokraatliku juhtimise tavadega, sest suure unistuse nimel oldi valmis väga palju ära tegema, oldi valmis ohvreid tooma ning aktsepteerima seda, mida Euroopa Liit tegi sest ta liikus edasi selle suure unistuse suunas. kuid see ei saa igavesti kesta. selline messianism on valm-, alati määratult kokku varisemisele, seda kahel põhjusel, kui ta on edukas, siis ta variseb kokku, sellepärast et kui sa unistuse täidad, siis ta ei ole enam unistus ja ei ole võimalik enam selle suunas edasi liikuda ning enamasti unistuse täideviimine ei ole kunagi nii suurepärane kui unistus ise, nagu abielu pole kunagi sama suurepärane kui mesinädalad, kui lähete tõotatud maale, siis see ei ole selline nagu unistus äh, tõotatud maast. ning see äh, on teistsugune Euroopa integratsiooniprotsessist rääkides. kui te vaatate need kaheksa, võrdlete ka Schumanni deklaratsiooni kaheksasadat sõna ja Lissaboni leppe saja kolmekümmet tuhandet sõna, siis te näete, milline erinevus on unistuse ja reaalsuse vahel. väga raske on sellist poliitilist messianismi elus hoida. kuid ma tahaksin veel midagi öelda. nüüd, kus Euroopa Liit on olnud tohutult edukas oma, eh, oma eh, eh, pikaajalise rahuplaani ellus hoidmises. ma mäletan, kuidas äh, Francois Mitterrandiga üleskutset televisioonis toetama, et toetataks Maastrichti lepingut, räägiti ajaloolist vendlust Prantsusmaa ja Saksamaa vahel. kõik need, eks olid alla neljakümne viie aastased ja vaatasid seda televiisorist, nad ei äh, saanud aru, millest räägiti. meil on nüüd vaja luua uus nägemus, uut liiki poliitiline messianism, mis haaraks inimeste kujutluse. Eh, praegusel hetkel meil seda ei ole. Öelda, et meil on vaja pol-, suuremat poliitilist ühenemist, ehm, ühtsust, et päästa euro, eh, see tundub vägisi pealesurutuna, kahjuks on see vajalik sest vastasel korral euro oleks määratud läbikukkumisele. seda ei esitata kui suurt unistust, ehk siis see tähendab seda, et esialgsele poliitilisele messianismile ei ole asendust leitud. nii et äh, ma tulen nüüd demokraatia küsimuste juurde ning siin äh, on äh, tegu paradoksiga vastuoluga, ma ütlen, nimetan seda oma dokumendis demokraatia ilma rahvata. paradoks on selles, et kui me vaatame Euroopa Liidu struktuuri, siis tundub, et eh, demokraatia põhinõudmisi täidetakse, on olemas Euroopa Parlament, tal, sellel on oma pädevus, oma võim, ta on kaasotsustaja nõukoguga, ta valitakse demokraatlikult ning küsimus eh, on siis selles, et kus on demokraatia defitsiit. kuid eh, samas vaadakem nüüd seda vastuolu lähemalt, ma mäletan seitsmekümne üheksandal aastal otsevalimistel äh, oli äh, väike pettumus selles, et äh, äh, osalus, valimise osalus oli madal, me ei hakka võrdlema seda Ameerika Ühendriikidega, kus see osalus on alati madal. E liikmesriikides on see alati olnud kõrge, kuid Euroopa Parlamendi valimistel on, oli see madal. mina ise ja paljud teised ütlesid, et see ei ole üllatav, sest Euroopa Parlamendil oli niivõrd vähe pädevusi, miks peaks hääletama mingisuguse sellise koja poolt äh,, Eh, oleks eh, hääletajaid rohkem. Eh, kui ta suudab näidata, et ta on oluline poliitiline tege-, tegutseja, siis ka valimisosalus Euroopa Parlamendi valimisel oleks kõrgem, kuid tegelikult on läinud täpselt vastupidi. pärast iga valitsusvahelist konverentsi on Euroopa Parlament saanud pädevusi juurde, võimu juurde, nii et praegusel hetkel on tõesti kaasotsustaja äh, koos ministrite nõukoguga, kuid samas, kui me vaatame, suur on osalus Euroopa Parlamendi valimistel, siis see osalus aina langeb ning see on paradoksaalne. Euroopa Parlament saab võimu juurde ja samas kaasatakse aina vähem kodanikke ja aina vähem usaldatakse Euroopa Parlamenti. vähemalt eh, nii väidavad need, kes on valmis Euroopa Parlamendi eest eh, parlamendi eh, valimistel osalema. see on üks suuremaid demokraatia probleeme Euroopa Liidus. kuidas seda eh, seletada? ma sooviksin välja pakkuda paari-kolme selgitust. esimene. meie liikmesriikides on väga erinevad poliitilised süsteemid, demokraatlikud süsteemid. Prantsuse presidendipõhine süsteem on erinev Briti äh, parlamentaarsest süsteemist, mis omakorda erineb Saksamaa või Itaalia süsteemidest. kuid ma tahaksin eh, eh, esile tuua kahte aspekti, mida jagavad kõik demokraatlikud riigid Euroopas. kui need on nagu, eh, need on märgilise tähendusega, kui neid ei ole, siis ei ole võimalik rääkida demokraatiast. ning esimene neist on esindatuse printsiip kui piisavalt, piisav hulk inimesi lähevad ja hääletavad ühte teatud, ühel teatud viisil, siis see peaks mõjutama eh, riigijuhi eh, poliitilist tegevust. on erinevus, kas tegu on Romney või Obamaga. Eh, on erinevus Blairi ja Tony Blairi vahel. ja Hollandi ja Sarkozy vahel on samuti erinevus. see võib-olla ei ole tohutu suur erinevus, kuid on olemas majanduspoliitikas, välispoliitikas ja nii edasi nii et äh, hääletaja, äh, valija eelistused äh, leiavad kajastust valimismeetodis, juhtimismeetodis ning Euroopa puhul see ei toimi, sellepärast et side valijate eelistuste ja poliitika vahel ei ole, ei, see ei leia otsest kajadust, on täiesti ükskõik, kas Euroopa Parlamendis on enamuses parempoolses või või mitte, sest see ei mõjuta Euroopa Liidu otsest tegevust. nii et äh, kõige põhimõttelisem demokraatlik printsiip, mida jagavad kõik demokraatlikud riigid, äh, langeb siin äh, löögi alla, see on siis esindatusprintsiip, kus valija teab, et kui piisavalt palju inimesi hääletavad nagu mina, siis see mõjutab Euroopa Liidu tegevust. aga Euroopa Liidus seda ei juhtu, seda näitavad parteide valimismanifestid. Nad ei esita teineteisest erinevaid programme, nad on kõik Euroopa-meelsed ja nad kõik kasutavad väga ilusaid sõnu. kuid kui oleks, kui kui valimistulemused mõjutaksid äh, seda, äh, kes, äh, kuidas Euroopa Liitu juhitakse, siis oleks ka osalus teistsugune. komisjon näiteks on alati väga uhke selle üle, et ta on eba-, apoliitiline organ. Renaud de Jus, kes siin istub, ta ütles seda juba mitu aastat tagasi, see on endiselt tõsi. tegu ei ole demokraatia defitsiidiga, vaid see on poliitika defitsiit. ja demokraatia ilma poliitikaga ei ole mingi demokraatia ning ja see tähendab siis seda, et sellist demokraatia päästerõngast meil ei ole. nii et äh, poliitilised eelistused ei leia kajastust demokraatias. nii et äh, kodanikud ütlevad praegu endiselt, isegi kui Euroopa Parlamendil on mingisugused pädevused, miks me peaks minema hääletama või miks me peaks minema valima, mis vahet sellel on, mingit, mingisugust vahet ei ole. teine oluline printsiip äh, on vastutusprintsiip. inglastel on selline idiomaatiline äh, Äh, väljend nagu äh, lööge lurjused välja. kui teile ei meeldi Sarkozy ja Sarkozy valitsus, sa lööd nad minema ja lähed edasi ja kui sa valid äh, Hollandi ja ta sulle viie kuni kuue või seitsme aasta pärast võid ta välja vahetada, ehk siis sa saad tõbrastest lahti. see ei ole mitte ainult, see ei puuduta ainult õigusloomulist programmi. see puudutab ka näiteks lihtsalt seda, et sulle ei meeldi, kuidas inimene äh, kuidas see inimene poliitikat ellu viinud, kuidas ta on valitsused, valitsenud ja seda ei ole praegusel hetkel. igas liikmesriigis on võimalik eh, need eh, nii-öelda põrsad välja vahetada. Euroopa Liidus aga seda võimalust ei ole. nii et Euroopa eh, Parlamendi teoreetiline võimalus komisjoni vallandamiseks ei tähenda seda, et tal on võimalus valitsus välja vahetada, sest Euroopa Liidu valitsussüsteem on äh, niivõrd äh, keeruline, võttes arvesse, et seal on äh, kaks presidenti ja ministrite nõukogu komisjon ja nii edasi. Euroopa Parlamendis ei ole sellist võimalust et kui nad hääletavad, kodanikud hääletavad ühtepidi või teistpidi, siis oleks neil võimalik neile mittemeeldivatest poliitikutest äh, mõneks ajaks lahti saada. see lihtsalt ei toimi niimoodi ja ometi see on esmatähtis demokraatlik aspekt. kui te seda teha ei saa, kui te lähete hääletama ja teate samas, et need näod jäävad seal ikka samaks. ma tean, kui te ütlete, et ma, minu häälel ei ole mitte mingisugust mõju sellele, kes seal eesotsas istuvad, siis miks ma peaks hääletama, mis voks populiga sellisel juhul tegemist on? ning äh, ma võin see vastutusküsimuses veel sü rohkem sügavuti minna, ma ei hakka rääkima siin äh, pettusjuhtust, pettumisjuhtustest, kui on äh, kui on ebaadekvaatselt käitutud ja võeti vastutusele. kas keegi oskab mulle anda ühe ainsa näite selle kohta Euroopa Liidu ajaloos vähemalt seitsmekümne üheksandast aastast alates, kus keegi on poliitiliselt vastutanud millegi eest? kus on poliitiliselt läbi kukutud ja eh, poliitilistelt kõrget hinda on makstud poliitiliste vigade eest, teda ei ole tagasi valitud ja nii edasi. Euroopa Parlamendi liikmetega see nii ei ole läinud, komisjoni liikmetega samuti mitte ning otse loomulikult nõukogu liikmetega samuti mitte, sest nemad on pärit liikmesriikide kontekstist. ma ei tea, kuidas äh, Lissaboni enda agendaga, see ei olnud ju eriti äh, Äh, ei olnud eriti edukas, samuti Kopenhaageni kliimakonverents, kas see oli läbikukkumine, kes sellest poliitilist hinda maksis? nüüd probleem on selles, et äh, ebameeldivatest poliitikutest lahti ei saa, vaid äh, häda on ka selles, et poliitiliselt tegelikult keegi ei vastuta, nii et ei ole sugugi mitte üllatav, kui need kaks põhimõtt-, poliitilist demokraatlikku põhimõtet ei leia täitmist, ehk siis, et minu äh, eelistused tuleb eh, poliitikasse viia ja teiseks poliitiline vastus, eh, vastutus, kui mulle ei meeldi see, mida tehakse, siis mul peab olema võimalik neist ebameeldivatest poliitikutest lahti saada. ei ole juhuslik, et Euroopa kodanikud pööravad Euroopa Parlamendi valimistele seljast, nad ütlevad, et see ei ole see, mida meile lubatud on ning eh, nad üritavad leida teisi võimalusi näidata üles oma huvi või selle puudust Euroopa Liidu vastu ma võin ka lõpetada siin, kui te soovite või kui ei, siis ma, siis äh, ma äh, saan ühe mõtte veel lisada, ühe mõtte ühesõnaga lisaksin veel. kui me räägime demokraatiast, mina räägin demokraatia ilma rahvat, äh, minu teema on demokraatia ilma rahvata ja praegu on tegu rahva strukturaalsest eemaldumisest, kuigi parlamendil on rohkem võimu, me anname võimalusel rahvale valida nad ei äh, tee seda, mõnes liikmesriigis on valimisosalus kolmkümmend protsenti ning äh, äh, see oleks veelgi madalam, kus, kui mõningates riikides oleks hääled, valimine kohustuslik. nii et ühest küljest on meil demokraatia ilma rahvata, teisest küljest teine aspekt on samuti väga oluline. kui me räägime demokraatiast, siis see on demos ehk siis rahvavalitsus see on äh, rahva poolt rahva heaks. ja üks Euroopa äh, läbikukkumisi on olnud see, et me ei ole äh, Demos mõistet suutnud välja arendada. viimase viieteist aasta jooksul on, kui on öeldud, et meil ei ole Demost, meil on vaja Euroopa Demost selleks, et demokraatiat üleval hoida, siis see tundus selline akadeemiline ja, ja, e, ja jama olevat. kui ma seda kirjutasin viisteist aastat tagasi, siis sellesse suhtuti teatud põlgusega ehk et millest te räägite. nüüd aga eurokriisi ajal näeme me väga selgelt, milleni see meid viinud. las ma selgitan me kõik teame, millised on euro probleemide lahendused, meil on vaja mingisugust fiskaalliitu, kui euro loodi, siis öeldi juba siis, et aga mis, mis toimub esimese asümmeetrilise šoki puhul, eh, kui ei ole võimalik otse raha üle kantida Saksamaalt Kreekasse. me ei saa rahandusliitu, kui ei ole fiskaalliitu olemas. nii et äh, meil on vaja mingisugust fiskaalliitu, seal peaks olema võima-, meil peaks olema erinevaid võimalusi selle tegemiseks, kuid on olemas äh, fiskaalliidu sotsiaalne dimensioon, mis äh, omakorda seotud demose ja demokraatia küsimusega. toon teile näiteks Ameerika Ühendriigid. kujutage ette näiteks, et Texases valitseb, tekib äh, raske fiskaal eelarvekriis Neil oli täiesti naeruväärne eh, kinnisvarakriis ja eh, Texas eh, oli pankroti äärel. ning see oli, küsimus oli siis selles, kas Ameerika Ühendriikides, kas Texas välja aidata või mitte. see on samamoodi, nagu meie praegu arutame, kas Portugali või Hispaaniat või Kreekat peaks välja aitama. mõlemad ütlesid ei. Need olid need sellised karmid monetaristid, las nad Äh, õpivad vastutama, teised ütlesid ei, kui me neid välja ei aita, siis oleks see majanduslik ja sotsiaalse, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed veelgi tõsisemad. kuid samas ei tekkinud küsimustki sellest, et miks peaks meie Californias välja aitama teksaslasi, seda sellepärast, et nad olid ameeriklased. ja raha oli föderaalne raha. Ameerika Ühendriikidele kuluv raha. keegi ei küsi-, miks Texases peaks välja aitama New Yorgi või no hea küll, võib-olla nad võivad Texases seda öelda, kuid miks näiteks Massachusetts peaks välja aitama eh, Louisiana või Virginia? praegusel hetkel eh, need, need elanikud Soomes või Saksamaal, kes ütlevad, et miks me peame kreeklased välja aitama Neil on see häda, et äh, nad ei taha kreeklasi aidata. Neil ei ole mitte mingisuguseid äh, ideoloogilisi äh, vastuargumente, vastuargumente ähm, abiprojektidele, vaid nad lihtsalt, neil puuduvad igasugused sotsiaalsed, vaja, sotsiaalne vajadus kreeklaste abistamiseks. nii et kogu see Deemose puudus eh, praegu on meid tabanud, sest eh, praegu ei ole probleemiks mitte see, et me ei tea, mis eh, lahendus oleks, vaid selle probleem on selles, et liikmesriigid on vastu ja selle, selle põhjus on see, et me ei suuda mõelda endast kui Euroopa teemusest. me räägime endast kui sakslastest või soomlastest või rootslastest ja pigem on probleem selles, et mõeldakse, et kreeklased probleemi tekitasid, lahendagu ise. Eh, realista, bisogna trovare. suur tänu. jah, tõesti. järgmisena on meil ekspert Mattias Kumm, kes äh, on professor New Yorgi ülikoolis äh, ehk ühes maailma kõige tähtsamas äh, ülikoolis ja ta on ka paljude teadusajakirjade toimetuses. palun, härra Kumb, teil on sõna. ma palun vabandust selle võimatu ülesande pärast, mis mu ees on, mul on, mitte ainult ei ole kaksteist või viisteist minutit, et kui väga seda keerulist küsimust lahti äh, arutada siin, aga siin pärast härra Vailerit on ka väga raske sõna võtta, sest ta tõi äh, välja selle, kui võimatud on äh, rahasüstid. ma tahaksin äh, rääkida kahetasandilistest kaebustest ja tegemist ei ole eriti originaalsete nõuetega. kõigepealt Euroopa Liidul on vaja oma vahendeid ja teiseks Euroopa Parlamendi valimised tuleks muuta äh, tõelise Euroopa Parlamendi valimiseks. Need mõlemad mõtted, mida te võite ka lugeda selles tausta, äh, kaustas, mida Miguel Maduro levitab. aga ma tahaksin teile ühte erilist argumentatsiooni esitada, et miks on tähtis, et need asjad toimuvad ja et miks nad äh, ei ole siiamaani niimoodi toimunud ja ma tooksin ka välja, kuidas see on konkreetselt seotud eurokriisiga, milles me praegu oleme keskendugem kõigepealt eurokriisile minutiks. mis sorti kriis see on täpselt? arvatakse, et tegemist on probleemiga, kus meil on Euroopa rahaliit ilma eelarveliiduta. meil on asümmeetriliste šokkide probleem, mida ei ole võimalik tõhusalt äh, kõrvaldada mida siis need Maastrichti lepingu äh, koostajad selle kohta ütleksid? Nad ütlesid, et meie lõime eeltingimused tagamaks selleks, et asümmeetrilised šokid ei toimuks. Nad eksisid. aga miks nad eksisid? asümmeetrilised šokid ei ole sellised looduskatastroofid nagu näiteks äh, tormid või meteoriidid, mis äh, planeedile maa kukuvad, vaid nad on tegelikult regulatsioonide tulemus, nii et mis siis valesti läks? kui vaadata, mida valesti tehti siis tuleb välja, et teatud liikmesriigid, neid oli küll vähe muide, äh, osutusid olla osutusid äh, väga heldekäelisteks raiskajateks ja ei pidanud kinni Maastrichti kriteeriumisest. nii et tõesti üheks äh, kriisi põhjuseks on see, et teatud liikmesriigid kulutasid väga palju raha, elasid üle oma võimete, said odavat laenu ja tekitasid seega probleeme hiljem laenu saamisel teistele euroala liikmetele. selle väite puhul on tõsi see, et paljud liikmesriigid ei pidanud reeglitest kinni, mis puudutasid nüüd eelarvedistsipliini, mis on paika pandud Maastrichti lepingus ma arvan, et praegusel hetkel on kakskümmend, kahekümne kolme liikmesriigi vastu avatud rikkumismenetlus eelarve puudujäägi äh, Äh, põhimõtte rikkumise pärast äh, ja seda mitte sellepärast, et riigid oleksid elanud äh, ja seda sellepärast, et riigid elasid üle oma võimete. Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa olid need riigid, kus päris pikka aega kõige rohkem kulutasid. kui nüüd ette ennustada et kuidas see edasi läheb, siis tuleb tegelikult välja, et see nii-öelda ülevõimet elamine meid tegelikult ei aita. millised argumendid oleksid veenvavad? mitte ainsaks põhjuseks, aga üheks kõige tähtsamaks põhjuseks, sest ma arvan, et me peaksime keskenduma mitmele põhjusele, aga üks põhjus, millele tuleks keskenduda, on äh, raha siirdamine avalikust sektorist erasektorisse, eriti just finantssektorisse, pankadele. siin on üks number, mida ma tahaksin välja tul-, tuua nimelt oktoobris kaks tuhat kaheksa kuni oktoober kaks tuhat üksteist. komisjon luba, andis loa anda neli koma viis triljonit äh, eurot äh, abi finantssektorile. see on kolmkümmend viis protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja see on kuus korda äh, rohkem kui see, mida liikmesriigid praegu ESM-ile on andnud. nii et me räägime üüratutest summadest. kolmkümmend kolm protsenti Euroopa Liidu SKT-st, kui me selle võtaksime avalikust võlast ära, siis me ei räägiks riigivõlgade kriisist. võib-olla Kreekaga oleks küll probleeme, aga teiste riikide puhul, kellest me räägime, meil probleeme poleks. nii et selle kriisi südames on tegelikult äh, erasektori, panga ja finantssektori reguleerimine sellisel viisil, et need probleemid ei tooks endaga kaasa kohustusi maksumaksjatele. see on see, millest tuleks rääkida. miks on tähtis, et me räägiksime eelarveliidust ja Euroopa, sellest, kui tähtis on, et Euroopa Liidul oleksid oma vahendid? kui me mõtleme ja kui te usute, et selle kriisi tuumik tulevikuks on probleemid äh, pangasektoris ja finantsregulatsioonidega, siis on päris hea näide selle kohta, et vähemalt esialgne vastutus, äh, vähemalt osa esialgsest vastutusest äh, oli Euroopa Liidu õlul, Euroopa Liidu kodanike õlul. põhjused on lihtsad ilma rahaliiduta ja ilma kapitali vaba liikumiseta ei oleks äh, kriis äh, kujunenud välja selliseks, nagu ta on. kui nüüd riik aga sekkub ja pai-, päästab äh, Äh, pankasid, näiteks Hispaania on sada miljardit investeerinud, siis äh, ta tegelikult päästab kogu Euroopa finantssüsteemi, sest kui me ei aitaks pankasid välja, siis see tekitaks probleeme veelgi rohkematele riikidele, nii et tegemist on nii-öelda kaasvastutusega. ja me näeme, et on vähemalt mingi välispidine vastutus, mis järgneb äh, tegevusele need võlad, mis välja tulid, neid tuleks vaadata kui põliseid Euroopa võlgasid, Euroopa üleseid, Euroopa tasandil võlgasid, mida oleks pidanud kogu Euroopa kinni maksma. jah, siin võiks jagada neid kulusid riigiti vastavalt sellele, kus on panga peakorter. aga sellisele järeldusele jõuate te ainult siis, kui te usute, et pangandussektor on probleemide põhjustajaks, kui te arvate, aga näiteks, et probleemide allikaks on üle võimete elanud Lõuna-Euroopa riigid, siis me näeme, et vastutus jääb tegelikult riikide õlgale. kui nemad ei suuda iseendaga hakkama saada, siis tõesti ainult äh, kõige viimasel võimalusel on võib-olla võimalik üles näidata solidaarsust ja raha üle kanda ühest riigist teise. aga kui me räägime sellest olukorrast, kus me oleme olnud algusest peale, me peaksime selle olukorra läbi mõtlema, siis me näeme, et tegemist on tõelise puhtakujulise Euroopa probleemiga, mis on endaga kaasa toonud tõelise puhtakujulise Euroopa tasandil riski finantsturgudele ja me peaksime tegema algust sellega, et me kõigepealt nimetame ja identifitseerime end eurooplasteks ja need siirdemehhanismid, mis meil praegusel hetkel on, põhiliselt küll ESM-i kujul, on riikidevahelised mehhanismid ja siin ma tahaksin tulla selle juurde, mida rääkis Joseph Weiler. nimelt, et eelarveliit ja teemonid. ma tahaksin teile rääkida natukene teistsuguse näite, see lugu ei puuduta mitte USA-d ja seda, kas Texasele peaks rahasüste andma, vaid tegemist on looga, mis on pärit Saksamaalt ja puudutab seda finantsabi, mida annavad rikkamad liidumaad vaestele Neid, Saksamaa valitsus äh, korjab kokku maksuraha, suurem osa läheb äh, föderaaltasandile ja seda kulutatakse föderaalpoliitika kujundamiseks, aga mingi osa antakse tagasi liidumaadele. liidumaale eraldatud äh, summad pärast seda, kui nad on liidumaadele antud, mingi väike osa jagatakse ümber vastavalt erinevate liidumaade vajadusele. nii et teatud summad lähevad ümberjagamisele, need summad, mis on tulnud föderaalpotist äh, ja Saksamaal ei ole tegelikult arutelusid selle üle, kas see eh, föderaaltasandilt tulnud eh, raha, vaid keegi ei mõtle, et kui palju Baierimaalt läheb kõigepealt kesktasandile ja kui palju siis tagasi tuleb ja kuidas seda kulutatakse. ja sama kehtib ka teiste liidumaade kohta, kuid sellist arutelu ei peeta. aga kui hakatakse seda eh, ümber jagama ühelt liidumaalt teisele, seda väikest summat, näiteks äh, Baierimaa annab Berliinile ja Schwabimaa annab äh, Bremenile, siis tulevad suured poliitilised kuumad vaidlused, protestid ja see kõik on äh, väga suur poliitiline probleem, mis toob kaasa ka poliitilised arutelusid liidumaade vastutuse üle kas meil on need arutelud või ei ole, see sõltub sellest, kuidas seda raha äh, ümber jagatakse, see mehhanism on see, mis otsustab äh, arutelude vormi. ja identiteedi puhul on seesama, sakslased jagavad raha omavahel. aga kui me valime, eelistame ühte mehhanismi teisele, siis mingil hetkel äh, me põhjustame selle, et solidaarsus Äh, väheneb, et on eelarvamused, äh, äh, teatud identiteedid tulevad tugevamalt välja ja me näeme, et meil on puudu ühisest identiteedist kui Euroopa Liidul oleksid oma vahendid ja ta ei korjaks raha liikmesriikidelt, siis me ei räägiks mitte ülekandvast siirdeliidust, vaid me räägiksime hoopis koostööst. ja me räägiksime majandusliku õigluse loomisest Euroopa Liidus seda ei vaadataks ja ei lahterdataks kui seda, et me äh, liigutame raha ühest riigist teise. see on see, millega on võimalik äh, luua solidaarsust, äh, toetada riiklikku identiteeti ja, ja vähendada eelarvamusi kui me Euroopa Liidu õigusandluse kaudu saame luua vahendeid, mida kasutatakse Euroopa Liidu poliitikate loomiseks, on meil võimalik lahendada olukorda ja ka solidaarsus inimeste vahel oleks hoopis teistsugune. seda esiteks. teiseks, see ülesanne, et tuleb muuta Euroopa Parlamendi valimised äh, tõeliseks äh, Euroopa valitsuse valimisteks ma räägiksin, miks on seda vaja teha, miks on see tähtis ja siis lühidalt kommenteeriksin ka, miks äh, see on hea mõte. seda oleks võimalik, ma usun, äh, et seda on võimalik teha. ma tean, et vähemalt väga palju liigutakse juba praegu selles suunas. iga suurem partei peaks määrama kandidaadi, oma kandidaadi komisjoni presidendi jaoks ja saatma ta siis nii-öelda tõelistele Euroopa, tõelisse Euroopa valimisvõitlusesse nii et see kandidaat käiks äh, kampaaniat tegemas ja ütleks, et see on meie kandidaat Euroopa Komisjoni presidendiks. ja siin on, need on mõned inimesed, keda me tahaks, et meil oleks siin ministritena ehk siis voli, volinikena, aga et see on meie äh, nii-öelda valitsuskabinet äh, ja nad teevad koos valimiskampaaniat paljudes liikmesriikides, nad teeksid koostööd riiklike parteidega ja töötaksid välja korraliku valimisprogrammi selgete poliitikatega, pluss sinna juurde tuleksid ka konkreetsed isikud. kui meil oleks sellist laadi kampaania ja selline kokkulepe parteide vahel, et minna tõesti avalikkuse ette ja pidada maha üks korralik valimisvõitlus, siis ma usun, et on vägagi tõenäoline, et me saame hoopis teistsuguse äh, äh, et valimistel käitutakse hoopis teistmoodi, kui siiamaani on tehtud Euroopa Parlamendi valimistel. miks on see tähtis? üks asi, mis on eurokriisis veelgi rohkem selgemaks saanud kui enne, on see, et üks Euroopa Liidu suuremaid probleeme tema kodanike arvates on see, et äh, tegemist on väga suure monoliitse plokiga, kust tulevad mingid tulemused. kui sulle need tulemused meeldivad, siis sulle meeldib Euroopa, kui sulle ei meeldi need tulemused, siis sa oled pigem Euroopa vastane. kui sulle meeldivad tulemused, siis sa tahaksid võib-olla natukene rohkem sarnaseid tulemusi. kuid mida meil ei ole, on äh, see selline institutsiooniline riistvara, mille kaudu oleks äh, Euroopa esindatud avalikes aruteludes, ehk et kodanikud saaksid öelda, et meile ei meeldi selline Euroopa, aga vot äh, teistsuguse Euroopaga me võib-olla ennast identifitseeriksime. nii et kui meil oleks tõeline valik erinevate suundade vahel, siis vähemalt kodanike arvates, ma arvan, oleks väga heaks meetmeks äh, teatud äh, stiili euroskeptitsismi vastaseks võitluseks. ja tiht-, sest tihti reageeritakse nii, nagu reageeritakse just sellepärast, et meile ei meeldi selline Euroopa, nagu see praegu on ja ei ole mitte mingeid alternatiive praegusele Euroopale nii et tõesti kõige hullemal juhul isegi oleks võimalik väga palju võita ja küsimus on nüüd selles, et kas selline lähenemine on realistlik ja millised oleksid kulud, kas need ei oleks äkki liiga kõrged? ma arvan, et paljud on sellistesse aruteludesse olnud juba kaasatud mingil viisil aga ma tahaksin siiski teatud standardargumendid selle suuna, selles suunas liikumise vastu välja tuua. vaadake Euroopa Parlamendi valimisi nii, nagu nad on, on üks argument. vaadake statistikat, ütles Joseph Weiler, statistika näitab, et ei ole isegi mitte huvi või valimiste vastu, isegi kui parlamendi pädevus äh, on suurenenud, äh, valimistel osalemine on vähenenud aastast üheksakümmend seitse väga palju ja osalemine on kordi väiksem kui riiklikel valimistel ja tegemist on probleemiga, mida pole võimalik lihtsalt lahendada. ja siis on ka neid, kes ütlevad, et jah, et meil on tegemist identiteedipuudusega, äh, kodanikuühiskonnas äh, taristu puudumisega, kasutatakse valet keelt, et ei ole Euroopa Liidu tasandil selgeid parteisid. Need parteid, mis on Euroopa tasandil olemas, on äh, ametis sellega, et hoiavad lihtsalt hammaste küüntega koalitsioonist ja oma ametipostidest kinni ja sellepärast ei ole ka mitte üldse üllatav, et meie institutsioonid on sellised, nagu nad on. mina ei usu, et selline lähenemine on õige. me näeme, kas see on õige siis, kui järgmised äh, järgmistel valimistel äh, oleks meil selline võistlev valimiskampaania. ma arvan, et me peaksime proovima kui äh, see katse õnnestuks, siis ma arvan, et äh, tulemused oleksid üllatavad ja suhtumine oleks positiivne, nii et tõesti sellepärast oleks selline lähenemine väärt probeerimist. on üks teine vastuargument, võib-olla on see rohkem akadeemiline, aga selle kohta on ka poliitiline versioon, mis on päris korralik ja ma arvan, et me peaksime äh, selles osas teadlikud olema on midagi problemaatilist ja midagi, mida me ei soovi, nimelt et Euroopa Liidus äh, sel-, on välja töötatud jooned, mis sarnanevad riigiga, selle klassikalise igava riigiga. kas ei olnud Euroopa Liit see, mis lubas minna kaugemale, luua midagi täiesti uut ja nüüd äh, kogu protsessi lõpus me näeme, et meil on lihtsalt sellised äh, Äh, korra poliitilised struktuurid, mis meenutavad äh, ükskõik millist teist klassikalist riiki. ma arvan, et seda alles argumenti tuleks tundlikult äh, suhtuda. mõeldes ka selle peale, mida Jean Monnet ütles, temal oli ükskõik, kas sa räägid te, kas sa nimetad tema loomingut rahvusvaheliseks organisatsiooniks või mingiks sui generis üksuseks vaid mis tema jaoks oli tähtis, oli see, et on teatud põhjused, miks allikaid kokku panna, ressursse kokku panna ja asju koos teha ja ta tõi ka välja teatud äh, kogu selle projekti aluseks olevad väärtused. jah, me teame, et Euroopa Liidu puhul on teatud pragmaatilised põhjused, miks on näiteks fiskaalvaldkonnas pädevused Euroopa Liidu tasandile viidud ja kui meil on mingi valimine, mis sarnaneb äh, riigiga, kui meil on ka valitsus, mis sarnaneb mõne riigiga, siis peaksime me selle äkki ära proovima ja me ei peaks laskma äh, tagasi lüüa ennast nendest, kes räägivad siin mingist superriigist. me peaksime jääma pragmatistlikuks äh,, leidma funktsionaalseid lahendusi, nii nagu seda tegi ka Jean Monnet, seda isegi praegusel hetkel ja nende probleemidega, mille eest me seisame isegi kui me teame, et Euroopa Liit on välja töötanud teatud struktuurid, mis meenutavad klassikalist riiki. <clears throat> suur tänu, professor. ja nüüd saab sõna professor Mandela, kes äh, õpetab Luis ülikoolis Roomas äh, parlamentaarset õigust äh, ja äh, on ka olnud Euroopa Parlamendi liige üheksakümne neljandast üheksakümne üheksanda aastani. räägin itaalia keeles, ütleb härra Mansella. ja ajal, mil panete pähe oma kõrvaklappe, tänan teid, esimees, et kutsusite mind siia mul on hea meel olla jällegi Euroopa Parlamendis, mis on mulle südamele juba ammusest ajast äh, väga. Äh, uue majandusjuhtimise kontekstis äh, ja mitmetasandi juhtimise kontekstis on sellel oma koht ja selle asemel, et küsida nii, nagu me oleme küsinud, kas sellel on koht peaksime me küsima, kas äh, valitsused lubavad seal olla äh, legitiimne äh, asutus ja millisel moel saavad, saab Euroopa Parlament aidata kaasa Euroopa juhtimise legitiimsuse tagamisele. arutelus on tulnud välja üks uus asi, demokraatia defitsiidi olemuse muutuse küsimus enne majanduskriisi, paistab, et demokraatia puudujääk mõjutas ainult meie Euroopa ülesehituse institutsioonilise raamistiku tippu. ja nüüd paistab see aga puudutavat ka Euroopa kodanikke. ja Euroopa demokraatia puudujäägi või legitiimsuse puudujäägi küsimus on muutunud nähtamatuks, kuid see puudutab nii Euroopa Liitu kui ka kõiki liikmesriike Euroopa Liidus ja kriis paradoksaalselt on tekitanud äh, demokraatliku arengu, mida meil varem ei õnnestunud saavutada, nii et negatiivsest asjast on sündinud midagi head. ja nüüd on rohkem ühtsust Euroopa Liidu liikmesriikides. territoriaalsete valitsuste jõud on vähenenud avaliku poliitika programm mida väljastpoolt peale surutakse Euroopa Keskpangast, Euroopa Keskpanga poliitikatele annavad oma kinnitustempli alla Euroopa institutsioonid. ja parlamentaarsed asutused on muutumas ainult kummitempliteks. loomulikult liikmesriigid on suveräänsed ja nemad on loomulikult lepingute juh-, juhid nii-öelda ja lepingute meistrid endiselt, kuid usalduse küsimus muutub iga päevaga ühe tähtsamaks. valitsust ei ole mitte ainult vaja oma parlamentide usaldust, vaid on vaja ka Euroopa institutsioonide usaldust. ja umbusaldushääletust kardetakse hoopis vähem nüüd. Äh, kõige tõelise, kõige hullemaks karistuseks on nüüd muutunud turud ja kui äh, turud karistavad neid, kes oma finantskohustusi ei täida. Äh, majanduskriisil on negatiivseid vahendeid kasutades loonud midagi, millest äh, eurooplased äh, minevikus ainult unistasid, Euroopa avaliku ruumi. ja Euroopa teemasid äh, käsitletakse nii, et on üsna selge, et Euroopa probleemid on hävitava mõjuga valitsused kannatavad mitmete kriiside all, on liikmesriike, kellel on vaja hädapakette ja oh, neil on vaja, et majanduspoliitikat juhiks haldussektori esindajad ja näeme mitmesuguseid liikumisi Euroopas ja paradoksaalselt Euroopa avalik arvamus äh, määratleb Euroopa institutsioone mitte läbi heade saavutuste, nad ei näe Euroopa institutsioone, Euroopa Liite kui tuletõrjebrigaadi, kes aitab tuld kustutada. Nad näevad äh, Euroopa Liitu hoopis äh, nagu kurjategijad, nagu süütajad, kes on äh, meie majale tule otsa pannud. paistab, et kõik tahavad süüdistada tahavad süüdistada Euroopat kõikides probleemides, millega nad silmitsi seisavad. valitsused, kohtunikud, peaministrid tahavad kõik Euroopat süüdistada siis, kui äh, neil kodus probleeme tekib. Euroopa Liidud äh, ja liikmesriikide kontekstis äh, ei ole, peaks Euroopa Parlament olema enam lihtsalt piiriala äh, Äh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, Euroopa Liit peaks püüd-, püüdma neid kahte valdkonda ühin-, ühendada nii, et neil oleks töö kattuv ala. Euroopa Parlament peaks tekitama sellise hea nõiaringi ja, ja soodustama demokraatliku legitiimsuse arengut. vaadake öö, ähm, kuidas, millist on, milline on viimane areng Euroopa juhtimises Euroopa Parlament selleks, et aidata tagada demokraatlikku progressi, peaks analüüsima kolme protsessi Äh, liikmesriikide õigusloome areng äh, finantsstabiliseerimismeetmete näol, teiseks põhiseaduse äh, õiguse poole pöördumine liikmesriikides, et kooskõlata seda nende finantsvaldkonna õigusakte, parlamentidevaheline koostöö, uus püsiv äh, parlamentidevaheline koostöö on sündimas, mis äh, ühendab Euroopa Parlamenti ja liikmesriikide parlamente. mis puudutab rahvusvahelise õiguse poole pöördumist, siis äh, fiskaalkokkuleppega seoses ja koos Euroopa stabiliseerimismehhanismiga on seda tehtud üht ei saa olla ilma teiseta ja paistab, et see, mida Euroopa Liit nende kahe lepinguga püüab saavutada, on soodustada koostööd teisi vahendeid kasutades ja püüda vormiliselt mineviku poliitilisi tõkkeid ületada ja Euroopa Parlamendi volitused, mis on Lissaboni lepingus paika pandud, on endiselt igas küsimuses äh, alles ja terved. samas äh, komisjonil on uued ülesanded äh, ja mis puudutab komisjoni uusi ülesandeid, äh, siis nende puhul parlament ei saa oma tavalist järelevalveõigust rakendada komisjoni ja komisjoni ülesannete üle. Euroopa Parlamendil on nüüd uus roll, mis puudutab erinevate valdkondade ühendamist, lõimimist äh, ja kui me nüüd vaatame sellist äh, tugevdatud koostööd, siis Euroopa Parlament äh, koguneb täiskogu osaistungjärkideks kokku ja kõik Euroopa Parlamendi saadikud teostavad järelevalvet õigusaktide üle ka nende liikmesriikide saadikud, kes, kelle päritolumaa ei kuulu euroalasse. parlament ühendab kõiki. Euroopa Parlamendi liikmed liikmesriikidest, mis jäävad euroalast väljapoole, osalevad arutelus eelarvepoliitika teemadel ka euroala riikide kohta ja seda kooskõlas fiskaalkokkuleppe artikliga kolmteist. tuleks korraldada uus äh, konverents, korraldajaks peaks olema komisjon äh, ja see peaks äh, koondama liikmesriikide parlamendiliikmed ja tooma need ja korraldama arutelu nende ja Euroopa Parlamendi liikmetega koos. tegemist on uue lähenemisega, uue institutsioonilise ettepanekuga, Euroopa Parlament ei ole sellest kuhugi kadunud. Euroopa Parlamendil on oma täieõiguslikud volitused ka selle uue struktuuri raames. nüüd foorumeid laiendatakse Ehm, ka lähtudes liikmesriikide põhiseadusõigustes, see on majandusjuhtimise poolaastaga seoses, ka fiskaalkokkuleppega seoses, ehm, nõukogus loobuti ühehäälsuse eeskirjast ja Euroopa stabiilsusmehhanismi abi saab loomulikult anda ainult siis, kui fiskaalkokkulepe on vastu võetud ja ratifitseeritud. Euroopa Parlamendi komisjonide esimehed on kaasatud sellesse töösse ja deklaratsioonis number üksteist on uus konsulteerimismeetod, see on üks osa sellest, paistab, et Euroopa Parlament on rohkem huvitatud uutest institutsioonilistest struktuuridest kui on huvitatud rohkem siis, kui need juba toimivad, kuid loomulikult majandusdialoog ja nõukogu ja komisjoniga ennetava ja distsiplineerima menetluse raames ähm, kuus paketis äh, on samuti oluline. parlamendil on päris palju jõudu ka eelarve valdkonnas, päris palju volitusi ja parlamendi roll on uuenenud äh, majandusdialoogis ja ja siin tuleb veel mängu see, et kuidas kujunevad suhted Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. praegu on toimunud kvalitatiivne areng võrreldes Lissaboni lepingu aegse olukorraga. paistab et on tekkimas uus Euroopa parlamentaarne süsteem, kus liikmesriikide parlamentidel on tähtsam roll kui varem ja toimub tihedam parlamentidevaheline koostöö. mis puudutab parlamentidevahelist koostööd, siis äh, Euroopa Parlamendil võib olla siin äh, väga tähtis roll, Euroopa Parlament võib jääda kogu võrgustiku keskmesse, mis äh, aitab ühendada erinevaid foorumeid, erinevaid konve-, korraldada erinevaid konverentse, mida lepingud ette kirjutavad. aga nüüd teema, millest on täna palju räägitud, äh, nii-öelda liikmesriikide delegatsioon või, või kogu, äh, mille kohta on öeldud, et see äh, häiriks meie institutsioonide ülesehitust, institutsioonilist maastikku. see ei peaks iseenesest olema, ei pruugi olla õigusloomeline koda, tegemist võib-olla selline demokraatlikku legitiimsust suurendav koda võiks olla samas oluline. Euroopa Parlament võiks korraldada võrgustiku ja kui me räägime parlamentaarsest koostööst, siis Euroopa Parlament võikski olla selle uue võrgustiku algatajaks, mis ühendaks Euroopa Parlamendi liikmeid ja liikmesriikide parlamentide komisjonide liikmeid ja majandusjuhtimise viimased arengud, uued dimensioonid ei ole Euroopa Parlamendi rolle ja volitusi mitte ühelgi moel vähendanud, aga õõnestanud. rääkides parlamendi kui sellise legitiimsusest, siis parlamendil on väga aktiivne roll demokraatliku legitiimsuse tagamisel kuid selline legitiimsus on võimalik ainult siis, kui äh, valimistulemused on kvaliteet, kvaliteetsed, kui kodanikud aktiivselt osalevad valitu-, valimistel ja siiani on äh, härra Tafi pingutused jooksnud liiva ta on võidelnud otse kui tuuleveskitega, Euroopa poliitilise pere võiks võita palju, kui äh, valimised viidaks liikmesriikide tasandilt kõrgemale tasandile nii, et valimised oleksid äh, tõesti Euroopa valimised, mitte ainult äh, liikmesriigi kontekstis toimuvad valimised. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisteni on veel aega, mitte küll väga palju, kuid me võime selle nimel tööd teha ja legitiimsus, mina arvan, et äh, legitiimsus iseenesest äh, ei tule äh,, kui me töötame lihtsalt äh, nende uute majandusinstrumentide kallal, hoolimata sellest, et need instrumendid võiksid ise olla väga tõhusad. suur tänu, härra Mansella, meie teine konverentsi kolmas konverentsi voor on nüüdseks läbi saanud äh, ja võime siis äh, edasi minna oma tööga ja äh, avada arutelu enne, kui me lähme viimase kõnelejate ja esinejate vooru juurde. härra Tsarkovski. suur tänu kõigile kolmele sõnavõtjale nende suurepäraste ettekannete eest. tahaksin kõigepealt omalt poolt teha paar kommentaari ja siis on mul ka üks küsimus rääkisite väga paljudest erinevatest teemadest, aga kõigepealt äh, professor Vaileri solidaarsuse ja teemase küsimus. Te ütlesite, te võrdlesite California või Massachusettsi äh, makse siin äh, meie olukorraga ja Teemase puhul te alati rõhutate, et me tegime teadliku valiku äh, mitte luua teemast, aga kas tõesti siin on teemase küsimust üldse? kui me vaatame Ameerika Ühendriikide ajalugu ja vaatame Madisoni ja Hamiltoni arutelu fiskaalse vastutuse küsimusest, täpselt sama arutelu äh, toimub praegu, kasutati samasuguseid argumente, Virginia osariik maksis oma võlad ära, mõned teised ei maksnud ja lihtsalt lasid liugu teiste arvel ja teiste seljas ja nüüd me võime hakata arutlema seda, kas üldse oli siis Ameerika teemast või ei olnud mingisugust teemast, aga tõenäoliselt oli Ameerika Ühendriikides tol hetkel rohkem teemast, kui meil kunagi üldse Euroopa Liidus võib tekkida ja kui me nüüd samas vaatame Saksamaa toimuvaid aga arutelusid, nad ütlevad, et ah, kui nüüd, kui me anname raha poolakatele struktuurifondidest, kas nad siis kasutavad neid üldsegi nii nagu kord ja kohus mina näen, et rahasid kasutatakse sihtmärgipäraselt, aga kreekalastelt võib-olla seda ei teeks. seda on näha, isegi äh, Saksa rahandusminister Schäuble on seda öelnud, kui äh, raha antakse vastutustundlikele inimestele, siis ma, selle vastu ei ole mul midagi, see on solidaarsus ja see äh, loob töö, töökohti ka Saksamaal ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi aga võib-olla on siin hoopis küsimus selles, et kas me näeme oma saatust ühisena äh, või ei näe. Äh, võib-olla ei olegi küsimus niivõrd teemases kui sellises. ja teine küsimus. nähtavus, äh, poliitiline valik Euroopas, võimalus neid lurjuseid nii-öelda minema saata, välja heita komisjoni presidendi pea mahavõtmine pärast seda, kui ta oma ametiaja lõpetab nii, et kõik ei ole sellega rahul, on üks asi, aga on äh, raske leida lahendusi, mis äh, tõesti nii-öelda rahvast raputaksid. meie tahame, et oleksid sellised valimised, mis on tõesti Euroopa tasandil äh, me võime Euroopa tasandile valimised tuua, isegi meie siin komisjonis toetame, vähemalt osad meie hulgast toetame seda, et meil võiksid olla mõned ähm, riigiülesed äh, valimisnimekirjad, vähemalt äh, mõningate parlamendiliikmete puhul. aga meie koja enamus äh, hääletas selle maha, mis räägib juba iseenesest enda eest ja ka hoolimata sellest, et ma hea meelega teeksin selle katse läbi ja arvan ma, et äh, kui see nii oleks, siis äh, me ei lahendaks oma probleeme. probleem seisneb selles, et äh, inimesed arvavad, et Euroopa tasandil minu probleeme ei lahendata, minu probleemid on seotud minu töökoha, hariduse, tervise, sotsiaalküsimustega. kõik need küsimused leiavad lahenduse liikmesriigi tasandil hoolimata sellest, et ma, osa sellest kindlasti antakse Euroopa tasandile edasi, aga see on hiljem. ja seetõttu on rahval selline tunne, et Euroopa otsuseid ei mõjuta neid väga palju. ja siis meie poliitiline süsteem, kas me tõesti oleme, mina olen siin Rahvaparteist, parempoolsest erakonnast ja Euroopa tulevikust rääkides, kas see oleks siiski nii radikaalne? siin kojas näiteks on meil kompromissikultuur. me tülitseme, me vaidleme, aga lõppkokkuvõttes istume me ühe laua taha ma maha, meie Rahvapartei fraktsioon, sotsiaaldemokraadid, liberaalid ning jõuame kompromissini, sellepärast et kui me kompromissini ei jõua, siis me ei saavuta mitte midagi oma läbirääkimistes nõukogu liikmesriikidega. ja mitte kunagi ei tegi äh, enamust vähemust selles mõttes selles majas ja meie erinevused iseenesest äh, on üsna ähmased äh, just nimelt tänu sellele kompromissikultuurile. ja väga raske oleks mingisuguseid radikaalselt erinevaid seisukohti välja tuua, võtame näiteks meie komisjoni suuremad erakonnad või fraktsioonid siin lepivad üheksakümne viie protsendi on üheksakümne viie protsendil juhtudel äh, üksmeelel, saavutavad üksmeele. me seisame kriisiga silmitsi, väga paljud tahaksid äh, ra radikaalseid lahendusi, mõned tahaksid föderaalset teed valida, ähm, teised tahaksid äh, veel radikaalsemaid lähenemisi Jean-Claude Jean Pires ütles oma raamatus, et me peame looma liidu liidu sees uute institutsioonidega ja nii edasi, oma esimeses raamatus. Äh, mina olen, minu usk on kindel ja teie äh, rääkisite samuti, kui oluline on Euroopa Liidu projekti unikaalsust säilitada, et see on meie äh, tugevus ja nii edasi ja nii edasi. kas see on veel üldse võimalik? kas see on võimalik Euroopa Liidus, mõned ütlevad, et probleem on laienemises, me oleme äh, liiga heterogeenseks muutunud, mõned ütlevad, et äh, me oleme jõudnud punkti, kus ei ole enam midagi võimalik ja seetõttu otsitakse radikaalseid lahendusi. aga ma tahaksin küsida, kas on võimalik selle projekti unikaalsust äh, alal hoida, samal ajal hoides alles meie institutsioone ja nende terviklikkust ja sellele küsimusele peame meie siin oma komisjonis vastuse leidma uh,? Andrew, thanks Laurie. Andrew, palun. Rafal. Uh, valdkond, kus kompromissi ei ole võimalik leida siin kojas, on see föderaalküsimus ja tegelikult eristusjooned äh, meie kojas ei ole mitte parteipoliitiliste perede vahel, vaid äh, föderalistide ja natsionalistide vahel. ja ma kadestan ameeriklasi nende kogemuse pärast. sellepärast, et omal ajal, kui tekkisid kaks kongressi suurt leeri, föderalistid ja vabariiklased George Washington oli alati sellise leeristumise vastu, kuid see tekkis väga kiiresti ja suhteliselt äh, kergelt, sellepärast et ei olnud mingisuguseid äh, võitlevaid äh, kanda kinnitanud äh, poliitilisi erakondi kolmeteistkümnes liik-, osariigis. meie seisame silmitsi sama probleemiga. kuid meie probleem on märkimisväärselt keerulisem, märkimisväärselt keerulisemates tingimustes, me peame konkureerima otseselt ning äh, põrkuma kokku liikmesriikide poliitiliste erakondade huvidega ja nende huvid on kitsarinnalisemad. ja neil on virtuaalne võimumonopol nende inimeste üle, kes on saadetud siia kotta ja ka komisjoni. ja meie Ameerika kolleegid, oleks huvitav, kui teil on mõni hea nõuanne selle kohta kuidas me võiksime need Euroopa poliitilised erakonnad selles kontekstis äh, tahaplaanile suruda. mul on väga kahju, et äh, riigiüleste nimekirjade ettepanek äh, on külmutatud siin kojas, aga ma võin kõigile kinnitada, et seekord me püüame tõesti erakondadelt poliitilistelt parteidelt nõuda komis-, komisjoni presidendi valimisel äh, tõelisi kandidaate, enne Lissaboni see nii ei olnud, nüüd kus äh, härra Barroso enam uuesti oma kandidatuuri üles ei sea, äh, võib tekkida tõeline konkurss tema koha pärast ja see otsus jääb lõpuks meile ma tõesti loodan, et parlament nõuab, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal pooled äh, komisjoni kolledži liikmetest äh, saavad äh, heakskiidu Euroopa Parlamendi liikmetelt ja see näitaks, kuidas õigusloomelised kogemused on võrdselt väärtustatud, kui kahe tuhande üheksandal aastal valiti Michel Barnier kõigepealt parlamenti ja seejärel suunati komisjoni. mõned nädalad hiljem on üks suurepärane näide sellest, kuidas võiks töötada meil on vaja enesekindlust ja meil on vaja ettenägelikkust selleks, et eksperimente läbi viia. me peame Euroopa Parlamenti uuendama, meil peaks olema pühendunud, peaksid olema pühendunud, pühendunud föderalistlikud äh, parlamendiliikmed nii palju kui vähegi võimalik, nii suurel määral kui vähegi võimalik. ja Lissaboni kirjeldus äh, komisjoni suuruse kohta väärib ka järgimist. me tahaksime üheksateistkümne liikmega komisjoni, mitte kahekümne kaheksa liikmega komisjoni. ja ma arvan, et nõukogu ähm, järeleandmised äh, iirlastele, kui me tahtsime, et iirlased Lissaboni lepingu kinnitaksid. ei kandu enam järgmise komisjoni valimisse ning parlament kes saab kinnitada volinikke. aitab sellele kaasa, jäägem Lissaboni juurde kindlaks. suur tänu, härra Tahv ja härra Bronsberg. suur tänu. professor Vaileri ettekanne oli päris huvitav ja otsekohene ma arvan, et nii võiks seda kõige paremini kirjeldada. minu seisukoht on järgmine. Äh, natsionalistlik ähm, loomulikult, äh, aga lood-, ma loodan, et äh, teiste liikmesriikide kodanike saatus ei, keegi ei arva, et ma olen ükskõikne nende suhtes. Põhja liikmesriigid, kes ei taha lõunarahvast lunastada, välja lunastada kriisist, seda võib pidada lihtsalt õeluseks kuid päris nii see ei ole. omaenda ressursside äh, ärakasutamine äh, ja äh, laiendamine ja Euroopa maksude kehtestamine ei aita meil probleemi lahendada. päästepaketid ei ole lihtsalt lahke, lahkuse näitaja kui Euroopa Liit tõesti tahaks neid aidata, siis äh, ta vabastaks need riigid äh, eelarvedistsipliini nõuetest äh, ja eurokohustusest. härra Klums rääkis eurost ja Euroopa valimistest vägagi kujutlusvõimerikkalt ja tema ettekujutus sellest, kuidas saaks Euroopa projekti edendada, mitte tõrjuda jah, oli huvitav, mina olen pärit väikeselt Inglismaalt, aga mul on oma Euroopa äh, äh, armastus, ma ei tahaks selga pöörata oma ajaloolisele taustale, oma päritolule, oma aga ma ei tea, kas me tahaksime Euroopas luua poliitilist üksust, kus äh, ainus äh, euroopalik asjaolu oleks äh, see geograafiline aga mitte kultuuriline ega ka rahvuslik. Euroopa Liit, Euroopa Liidu vastaseid ei, ei ole Euroopa vastased. Euroopa vastupidiselt teistele kontinentidele ei ole loomulik geograafiline üksus. tegemist on ainult ühe osaga äh, Euraasiast ja tema identiteet äh, lähtub tegelikult inimeste ja kultuuri identiteetide ühisaladest. aga Euroopa Liidus seda arvesse ei võeta, aitäh. Bene, grazie e l'ultimo intervento prima delle repliche. suur tänu. ja härra Guerrero. suur tänu, esimees. ma tahaksin esitada mõningat kommentaarid seoses härra Kummi ja härra Mansella sõnavõttudega ning tahaksin rääkida mõningatest probleemidest, mis minu meelest on praeguse Euroopa patiseisu põhjuseks ning mis tuleb lahendada kaugem, pisut sügavamalt kui põhiseaduslikult või ähm, äh, mis lähevad kaugemale kui avaliku arvamuse mõjutamine või äh, solidaarsuse tugevdamine Euroopa Liidus. härra Kumm rääkis äh, käitumuserinevustest seoses siis sissetulekute erinevusega ning samuti ka maksuküsimustega ja maksude erinevusega ühelt, ühest piirkonnast teise. kui esimene on seotud ideoloogiliste küsimustega, ehk siis need, kellel on vahendid, eh, rohkem vahendeid, rohkem sissetulekuid, eh, see aitab äh, maksusüsteemi läbi neid, kellel on sissetulekuid vähem. ning see, eh, eh, kui me nüüd hakkame seda asja territoriaalselt lahkama, siis me langeme kergelt, eh, kergesti hakkame ohvreid mängima või ohvreid tekitama. see toimub näiteks Hispaanias. selle asemel, et jõukamad toetaks, toetaks vaesemaid, räägitakse siis sellest, et kuidas rikkam piirkond peab üleval hoidma vaesemaid piirkondi. selline loogika on olemas ka kogu Euroopa Liidus ja seda majanduskriisi alguspäevadest peale. on äh, mitmeid riike mitmeid avali- ja on mitmeid kodanikke, kes arvavad, et ei pea olema solidaarsed teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ning äh, erinevate riikide avalik arvamus põrkub, põrkuvad pidevalt. ning äh, on üks võimalus äh, probleemile läheneda. nimelt Euroopa Liidu kohalolek kõikides Euroopa piirkondades peaks olema majanduslikult tuntav, jõuline. seda ei ole võimalik teha, kui äh, panus Euroopa eelarvesse moodustab kõigest ühe protsendi riiklikust SKP-st. teiseks, need vahendid ei tohiks olla pärit liikmesriikidest, kes kogu projekti isandaks sellest peavad, vaid see peaks olema pärit kodanikelt mingisuguse maksu kaudu või millegi muu sarnase kaudu. ma ei räägi omavahenditest, mis oleks täiesti erinevad praegusest, ma ei räägi ühest protsendist, mis peaks muutuma kolmekümneks protsendiks kuid minu meelest Euroopa kodanikud peaksid nägema, millised, eh, milline mõju nende elule võib olla Euroopa poolsel sekkumisel. teiseks, see ei tähenda seda, et tehakse rahasüst eh, Saksamaa poolt Itaalia poole, Hollandi poolt Hispaaniale, vaid Euroopa kodanikud äh, näitavad üles solidaarsust ühise projekti ülesehitamisel ning äh, adekvaatses maksusüsteemiga äh, panustavad, äh, panustavad ühisesse heaollu, nagu see toimub Suurbritannias või Hispaanias riikide kodanike vaheliselt. ning teine mõtteavaldus on seotud sellega, millest äh, rääkis härra Mansella kolme punkti raames kõigepealt rahvusvaheline õigus ehk siis tupikust väljatulek, riikidevaheline blokaad lõpeks otse, hispaania keeles on selline väljend, mis ütleb, et äh, täna on leiba, homme aga nälg. ehk siis, et äh, otsese blokaadi võime kohe ära lõpetada, kuid samas võtame Euroopa projektilt sisu, sest äh, me äh, loome äh, valitsusvahelise otsuse, äh, loome valitsusvahelisi leppeid, mida nii-öelda toetab rahvusvaheline õigus. teiseks puudutab Euroopa tegevuse mõju liikmesriikide põhiseadusele. see samuti vähendab meie tegevuse legitiimsust kodanike silmis härra Manzello jälgis lähedalt Hispaania põhiseaduse loomist. oli täiesti võimatu kolmekümne viie aasta jooksul Hispaania põhiseadust äh, puudutada. on olnud survet mõningate muutuste sisseviimist, mõned on olnud olulisemad kui teised, kuid äh, poliitilise blokaaži tõttu oli võimatu mingeid muutusi sisse viia ning siis võetakse vastu fiskaalpakt, mille käigus leitakse, et põhiseadusse peab kaasama eelarvepiirangu ja eh, mis siis juhtub nädalaga, muudetakse Hispaania põhiseadust. ning see tähendab seda, et ei saa enam keegi väita, et põhiseaduse muutmine tähendab tohutut eh, konsensuse vajadust, kodanike kaasatust ja nii edasi sest antud hetkel nii see ei läinud ja ning praegusel hetkel on suur surve meile, öeldakse, et kui e range, range eelarve kontroll viidi sisse ühe nädalavahetusega, miks ei võiks sisse viia teisi muudatusi sisse, mida oodatakse juba viimased kolmkümmend aastat. ning eh, ma ei tea, kas see nüüd eh, mõte või meeleavalduse erinevate liikmesriikide panused ja soovid on erinevad, kuid äh, öelgem niimoodi, et Euroopa ja liikmesriikide parlamentide vahelised suhted ei ole just eriti vennalikud. ma arvan, et üsnagi paljudes riikides kardavad äh, Äh, liikmesriikide parlamendid, äh, et Euroopa ülesehitamine ning Euroopa Parlamendi positsiooni tugevnemine seoses sellega võib tähendada nõrgenemist, parlamendi, liikmesriikide parlamentide nõrgenemist, nende, nende sisulise tegevuse kadumist. selline arutelu kerkib aina sagedamini üles ning äh, see tähendab seda, et äh, et, et mis poliitika, et Euroopa tasandil aetakse ühte poliitikat, liikmesriigi tasandil teist. samas toimuvad poliitilised arutelud koha peal, mis ei, ei oma mitte mingisugust sisu, sest tegelikult äh, Eh, tagajärgi sellel ei ole. mina olen üks nende seast, kes leiab, eh, et eh, me ei saa garanteerida suuremat demokraatlikku legitiimsust, kui Euroopa Parlamendi valimistel kodanikud ei tea, ei tea täpselt, mida nad valivad, milline on Euroopa eh, Parlamendi eh, roll ning äh, kas see tähendab ka seda, et nad saavad Euroopa valitsust valida? ja Euroopa Sotsialistide Konverents just äh, otsustas, et, äh, et me üritame oma poolt mõjutada, et Euroopa kodanikud saaks Euroopa valitsuse paikapanemisel osaleda. paljud liikmesriigid, kodanikud valivad saadikuid kuid nad teavad, et vastavalt valimise, vastavalt valimise tulemustele tuleb üht või teist tüüpi valitsus. ning praegusel hetkel paraku Euroopa valimistel selliseid äh, tagajärgi ei ole, aga peaks olema. ning äh, öelgem siis nii, et need oleks nüüd siis minupoolsed kommentaarid ja lõpetuseks sooviksin öelda, et äh, et mina olen eurooplane, euroopameelne, kuid äh, olles pärit Hispaaniast, pean siiski ütlema ka seda, et äh, hästi on teada, et esimesed, need, esimesed nende seast, kes äh, stabiilsuspakti rikkuma hakkasid, ei olnud mitte Vahemereäärsed riigid, meie olime solidaarsed Saksamaaga algusest peale ning mõningad pangaprobleemid, mis tekkisid äh, Lõuna-Euroopa riikides, on tulnud äh, kaubandusbilansi äh, tasakaalutusest, sest kapital liikus lõunast põhja, sest praegusel hetkel finantseerib põhi, põhjariigid enda tegevust ta, tasuta, samas kui äh, lõunas makstakse kuueprotsendist intressi. see, seda aga föderaalses riigis ei juhtuks. nii et peaks tegema kõik selleks, et äh, sellised protsessid äh, ei äh, oleks see võimalikud Euroopa Liidus, olgu see siis nii föderaalne kui tahes. suur tänu ning annan nüüd meie spetsialistidele vastuseks kõneaega. kõigepealt need, kes täna teisel paneelis osalesid ja siis neile, kes kolmandas paneelis osalesid. ning äh, kõneaeg on piiratud. E, igal kõnelejal on viis minutit aega. palun pidage oma kõneajast kinni. Äh, võib-olla härra äh, Rus peaks alustama, kuidas ta soovib. president um,, I'll suur tänu. ma piirdun kahe kommentaaridega. kõigepealt üks äh, puudutab äh, seda, et politiseerimine on äh, oluline ja vajalik, ma saan sellest aru. ma sooviksin lihtsalt öelda seda, et äh, mõnes mõttes see, tegelikult see protsess juba toimub, mitte nii, nagu me seda ootasime või arvasime, äh, vaid tegelikult, kui me vaatame praeguseid valimisi, mis on toimunud Euroopa Liidu liikmesriikides kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, siis Nad olid väga mitmeski mõttes Euroopa valimised. näiteks eh, Kreeka valimised eh, eh, pöörlesid väga selle ümber, et mida Euroopa Liidu liikmes, liikmelisus tähendab. ning üks, üks olulisemaid küsimusi Hollandi valimistel oli samuti Euroopa Liidu liikmelisus ja euroliikmelisus. see oli ka oodatav Euroopa teemad mängisid äh, olulist rolli ka Prantsuse presidendivalimistel. sellest ei saada er-, e-, just eriti hästi aru, sest äh, võtkem näiteks Prantsuse näide, mida ma kõige paremini tunnen. see, kuidas see juhtus, mis juhtus, ei olnud tegelikult vastavuses sellega, mida Äh, silmas peetakse, kui räägitakse äh, Euroopa teemalistest äh, valimistest, see ei olnud konflikt föderalistide ja natsionalistide vahel, vaid, vaid siin oli küsimuseks töökohad, majandus, migratsioon. siin ei tegeletud sellega, kas me soovime föderaalliitu või mitte. see tegeles pigem sellega, et äh, igasugune äh, poliitika, mille arendamisega tegeleme, on seotud sellega, mida Euroopa Liit soovib või siis ei soovi teha. kokkuvõttes võib öelda, et äh, mitte ainult seda, mida soovitakse teha valitsusjuhina, vaid ka, et mida soovitakse teha Euroopa tasandil. mõned võivad väita, et see on hea, sest see tõepoolest politiseerib arutelusid Euroopa teemadel. kuid äh, mina olen pisut mures. üks äh, minu muredest on see, et äh, seoses ühendatud parteisüsteemide puudumisega tekib aina suurem polarisee-, polariseerumine, kus Lõuna-Euroopa riikide lõunariikide esindajad väljendavad oma muresid, mis on seotud põhjapoolsete riikidega ja samas äh, lõuna, põhjariigid väljendavad usaldamatust lõunariikide äh, osas. mainin seda kahel põhjusel. kõigepealt äh, politiseerimine on tegelikult juba alanud, küsimus on ju tegelikult selles, kas me soovime Eh, kas, kas, eh, et kui see ei killusta Euroopa Liitu, võib see tegelikult ju kaasa tuua Euroopa valimiste suurema politiseerimisega, kuid siin ongi nüüd probleem. nimelt Euroopa valimiste politiseerimine tähendab seda, et me keskendume neile küsimustele, mis keskenduvad, mis on olulised kodaniku jaoks, et eh, ehk siis Eh, töökohad, eh, majandus, eh, maksud ja nii edasi. ning see tähendab seda, et mitte ainult parteid soovivad selles mängus osaleda, vaid see tähendab ka et kodanikule olulised teemad on seotud väljundiga ja see tähendab ka seda, et meil peavad olema vahendeid selleks, et kodanike ootustele vastu tulla. nagu on öeldud, eelarve, mis äh, moodustab üks protsenti Euroopa SKP-st, on väga raske äh, ette kujutada, kuidas tal mingisugused makromajanduslikud tagajärjed üldse võivad olla. väga raske on ette kujutada, kuidas äh, Euroopa reguleerimisalased pädevused üldse võiksidki Euroopa kodanike vastu, ootustele vastu tulla. nii et eh, kui meie järgime, eh, mõtleme selle peale, millised poliitilised tagajärjed eh, sellel tegevusel võivad siin olla, siis me ei pea mõtlema selle peale, kuidas poliit-, Euroopa, kas Euroopa valimiste politiseerimine ei vii Euroopa pädevuste ümberjagamisel Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel ma räägin seda sellepärast, et äh, ma loodan, et selline loogika tööle ei hakka ja äh, ma arvan, et see takistaks politiseerimissuunas edasi liikumast. Äh, on muidugi öeldud, et suured parteid sellist lähenemist soovivad, aga mina arvan, et me peaksime ootama, mõtlema inglastel on kena väljend, mis kõlab umbes nii, et et kalkunid jõuluajal ei hääleta ja ma ei usu, et äh, liikmesriigid soovivad eriti äh, positiivset rolli soovivad selles politiseerimisprotsessis osaleda, aga loodetavasti ma eksin. suur tänu tundub, et professor Vesselsit ei ole siin kohal, siis hästi, annan järgmisena sõna professor Vailerile, palun. Uh, uh, I thank uh, people for the many suur tänu arvukate kommentaaride eest. ma tõesti ei arva, et need küsimused, mis tõstatati, et neid oleks võimalik äh, siin lihtsalt vastata, nendele oleks võimalik lihtsalt vastata, kuid see teemonite küsimus, äh, me ei peaks äh, eurooplastena mõtlema nagu sakslased, prantslased või itaallased, selle puhul on tegemist lihtsalt väärtuste kogumiga äh, ja ka solidaarsusega. tegemist ei ole mitte mingi orgaanilise liiduga ja niimoodi on meil võimalik ka paremini aru saada erinevatest Euroopa osadest. ma arvan, et meil on võimalik äh, säilitada Euroopa mandri erilisust. see kaasab ka Vahemere riigid, keda tuleb võib-olla ka rohkem äh, lõimida. mida ütles Mattias Komm ja Renaud de Hoff, äh, politiseerimine on väga tähtis, et meil oleksid ametlikud äh, struktuurid, aga et ei ole mitte mingit poliitika kujundamist ja struktuuri Euroopa Parlament on identiteedikriisis, ta võiks olla hea institutsioon Euroopa Liidus, mis üritab leida äh, kompromisse samal ajal kui äh, resolutsioonid ületavad piire, väga raske on äh, alati ei ole lihtne erinevaid poolviisi laua taha tuua. see on võib-olla hea Euroopa jaoks, aga te kaotate inimesed oma selja tagant. nii et tõesti, tegemist on eksistentsiaalse valikuga poliitikud ei võitle mitte võitlemise pärast, äh, vaid valikute pärast, veendumuste pärast ning Euroopa Parlament peaks olema ka see koht, kuhu saaksid pöörduda need inimesed, kes on õnnetud Euroopa Liidu pärast, et nad näeksid ka teistsuguseid hääli ja et nad näevad, et oleks võimalik ka leida vahesid äh, vasakpoolse ja parempoolse äh, parteispektri vahel. aastakümneid Euroopa Parlament pidas ennast äh, vastutavaks organiks, mis pidi jõudma kompromissile äh, nõukogu ja komisjoniga. ta oli selles ka edukas, aga äh, kulu, selle tulemuseks on olnud see, et inimesed on selja tagant kadunud, et poliitikuid ei valita tagasi, väga raske on ühelgi Euroopa Parlamendi saadikul panna käsi südamele ja öelda, et mind valiti tagasi sellepärast, mida ma parlamendis saavutasin, mida ma seal tegin või mida ma ütlesin. selline taasvalimine tulemuste põhjal Euroopa Parlamendi puhul ei toimi. see on poliitika ja demokraatia igapäevaelu, nii et ma tõesti usun, et meil ei ole vaja siin teha kiireid parandusi, kuid meil on vaja lihtsalt ümber orienteeruda. ka Euroopa Parlament tahab olla tõesti tõsiseltvõetav organ ja hakata tõesti esindama ka rahva häält. aitäh! suur tänu, professor Vailer! härra Kumm, palun järgmisena. lihtsalt hästi lühidalt tahaksin tulla ühe küsimuse juurde lühidalt tagasi. nimelt see argument, et Euroopa Parlament äh, Euroopa Parlament ei saa ühendada inimestega nii nagu siseriiklikke parlamente, sellepärast et need küsimused, mida siin arutatakse, ei ole nii tähtsad äh, ei ole sellised, millest kodanikud nii väga hoolivad. ma arvan, et see on väga tähtis on väga üllatav, kuidas on võimalik, et äh, Saksamaa äh, poliitikas näiteks äh, Sotsiaaldemokraatliku partei kantslerikandidaat esitatakse kandidaadiks ja esimene asi, mida ta teeb, on, et ta esitab dokumendi pankade reformi kohta ja mida ta ütleb seal? milliseid ettepanekuid ta teeb, ettepanekuid, mida on juba kaua aega arutatud nii komisjonis kui ka parlamendis? näiteks Äh, pankade tegevuse lõpetamise direktiivi puudutata seal, siis tõstatab selle mõte, mida on arutatud, kuid ettepanekut selle kohta ei ole, et pangad äh, jaotatakse kaheks, hakatakse tegema kõrge riskitasemega investeerimispankasid ja tavalisi kommertspankasid. Need on küsimused, mida on Euroopa Liidu tasandil juba ammu arutatud, aga mitte keegi pole neist midagi kuulnud, keegi ei tea, kuidas need arutelud erinevate parteide vahel äh, käivad ja mida seal räägitakse, nad kuulevad sellest, inimesed kuulevad sellest alles siis, kui siseriiklik kandidaat sellest räägib, nad ei tea, et Euroopa Parlament tegeleb selle küsimusega. ma arvan, et see on probleem Euroopa Parlamendi Parlamendi jaoks ja peaks mõtlema nüüd kuidas seda küsimust lahendada. parlament võiks mängida palju suuremat rolli kui praegu ja ta on selle rolli ka ära teeninud. suur tänu, professor Kumm ja nüüd äh, professor Mantsella, palun. suur tänu, härra esimees. jah, tegelikult ei ole mitte mingit vahet Euroopa ja siseriiklike küsimuste vahel ja just sellepärast oleks tõesti see täielik enesetapp, kui järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel valijatele esitatakse samasugust mehhanismi kui siseriiklikul tasandil. nii nagu see on siiamaani toimunud. enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat tuleb Euroopa Parlamendil äh, midagi ära teha selleks, et võidelda äh, Euroopa Parlamendi valimiste äh, liik-, riiklikust tasandist lahti sidumise eest. ma loodan, et äh, sellest nii politiseeritud parlamendis, ütlen politiseeritud, aga ma arvan, et siin on tähtis leida mehhanism, millega inimestele anda hääl ja ma arvan, et siin on ka päris korralik euroskeptiline ja Euroopa vastane lähenemine, aga ka sellepärast, et selleks, et meil oleks võima-, selleks, et meil oleks siin võimalik elavalt arutelusid pidada. aga teiselt poolt peaks kinni pidama ka teisest kriteeriumist, nimelt äh, riiklikest huvidest lahtisidumine ja valida tuleks saadikuid kes ei kanna mingit siseriiklikku taaka endaga kaasas, vaid kellel on tõeline Euroopa tasandi mandaat. ja et oleks tõesti ka võimalik midagi näha, et me näeme, et äh, need erinevad mehhanismid ka mõjuvad. räägitakse siin poliitilisest liidust, aga kui see poliitiline liit, äh, kui seda ei seota kodanikega, siis tegelikult ehitame me siin õhulosse. rahvasaadik Guerrero ütles, et Hispaania põhiseadus äh, on Euroopa põhi-, vabandust, Hispaania põhiseadust ei ole viimased kolmkümmend aastat muudetud. mida see siis tähendab? see tähendab seda, et artikkel neli lõige kaks, mis puudutab äh, riikide suveräänsuse säilitamist, äh, see artikkel lepingus, äh, see vaatab lihtsalt suuremalt äh, Euroopa Liitu ja me räägime siin nii-öelda põhiseaduslikust identiteedist ja kõrvaldame sellega ka vastuolud. mis puudutab koostööd parlamentaarsel tasandil, see on nagu abielu puhul jah, ma tean, et on ka hullusid abielusid, aga tavaliselt on nii, et abielus peab olema kaks poolt siiamaani oleme me väga vähe kuulnud Euroopa Parlamendi algatustest ja fiskaalkokkuleppe puhul küll tõesti, aga võib-olla tuleks ka fiskaalkokkuleppe artikkel kolmteist kohaselt see konverents ka kokku kutsuda, et oleksid seal esindatud siis Euroopa Parlamendi vastutavad komisjonid ja ka riiklike, siseriiklike parlamentide vastutavad komisjonid, sest tuleb teha koostööd. suur tänu, härra Mansella! endise saadikuna saite te nüüd ka ju sõna ja nüüd tuleme viimase vooru juurde meie tänases ähm, töörühmas. me räägime nüüd äh, nendest meetmetest, mis lähevad kaugemale kui praegu juba olemasolevad ja kõigepealt ma kutsuksin siia meie esimese äh, kõneleja, professor Dossato, kes äh, Äh, Sapienza ülikoolis Roomas äh, äh, on professor rahvusvahelise Euroopa õiguse alal ja ta on väga palju erinevaid teoseid kirjutanud selles valdkonnas. Grazie Presidente um,. I am fully aware that afternoon sessions of seminars suur tänu, president, ma tean, et äh, pärastlõunased äh, töörühmad on eriti rasked, eriti siis, kui on alustatud juba hommikupoolikul. nii et äh, ma üritan teha nii lühidalt ja napisõnaliselt kui võimalik selles paneelarutelus räägitakse praegu kehtivatest meetmetest kaugemale minekust ja nagu te mainisite, härra esimees, nagu te mainisite, selles arutelus on kaetud juba väga palju erinevaid äh, aspekte. siin räägiti juba sellest, mida on võimalik teha selleks, et minna kaugemale praegu kehtivatest meetmetest. mina tahaksin keskenduda oma sõnavõtus küsimusele, mida te näete siin ka minu slaidi peal nimelt, kuidas parandada paindlikkuse mehhanisme Euroopa Liidu õiguses. siin on väga palju juba täna hommikul ära räägitud. räägiti paindlikkusest Euroopa Liidu õiguse sees ja paindlikkusest väljaspool Euroopa Liidu õigust. ja ma arvan, et päris õigesti öeldi siin, et paindlikkus väljaspool Euroopa Liitu rahvusvaheliste lepingute kaudu väljaspool Euroopa Liitu on äh, äh, paindlikkus, millel on ka korralik legitiimne alus ja see on vajalik juhul, kui pole teistsuguseid võimalusi Euroopa lõimimisega edasi minna. samal ajal aga oleks palju kasulikum äh, ja see tooks endaga kaasa ka rohkem eeliseid äh, edasimineku puhul siis, kui lõimimine toimuks Euroopa Liidu õiguse raames, mitte väljaspool Euroopa Liidu õigust. nii et mida oleks võimalik teha selleks, et parandada paindlikkuse mehhanisme Euroopa Liidu õiguse sees? selleks, et võimalikult palju erinevaid uusi arenguid Euroopa Liidu lõimimisprotsessi sisse tuua. see on see, mida üritan selgitada. ma tahaksin teha kolm ettepanekut teile esiteks äh, tuleks sisse viia paindlikkus esmase õiguse tasandil, teiseks äh, tõstata äh, juba olemasolevat paindlikkust teises õiguse tasandil ja kolmandaks viia sisse väljumisklausel kõikide, kõikidesse paindlikesse algatut-, algatustesse praegusel hetkel ei ole mitte mingit paindlikkust äh, esmase õiguse tasandil. Te teate, et lepingute ülevaatamise puhul äh, ja Lissaboni lepinguga lihtsustati menetlusi, lihtsustati lepingute ülevaatamist, aga kehtib tavaline tavamenetlus, lihtsustatud menetlus, menetlus äh, ja sellel puhul on vaja kõikide liikmesriikide ühehäälset äh, nõusolekut. see tegelikult äh, muudab esmase õiguse äh, muutmise väga-väga raskeks ja paindumatuks. iga põhiseaduse puhul on täiesti tavaline, et on ette nähtud pigem selline äh, paindumatu süsteem põhiseaduse muutmiseks, kuid siin on tegemist täieliku paindumatusega, sest kas on, valitseb ühehäälsus kõikide liikmesriikide vahel või pole mitte mingeid muudatusi võimalik sisse viia. Euroopa Liit ei ole riik, Euroopa Liit põhineb lepingutel, lepingud ei kujuta endast põhiseadust, aga tegemist on väga paindumatu süsteemiga milliseid muudatusettepanekuid võiks siis teha? minu arvates ei ole võimalik äh, mõelda menetluse peale, mille puhul lepingute muutmine äh, lepingu muutmisse saaks kaasata need riigid, mis äh, ei olnud muutmise poolt. aga mida võiks teha, on öelda, et vastavalt paindlikkuse mehhanismile lepingute muutmist võib rakendada siduvalt Äh, nendes liikmesriikides, mis kirjutasid muudatusele alla. võib-olla läheks liiga kaugele see, kui selline muudatus kirjutatakse sisse kõikide lepingu muudatuste jaoks. aga näiteks võiks mõelda lihtsustatud menetluse peale. lepingute muutmise lihtsustatud menetlus, mis toob endaga kaasa lihtsalt teatud tegevuse ja teatud poliitikat see võib-olla ei oleks äh, päris õige öelda, et need muudatused äh, võib ellu viia, isegi kui üht, ühehäälsust ei ole, siis saavad lepingu muudatuse rakendada need liikmesriigid, mis äh, kirjutasid muudatusele alla ja seda muidugi tingimusel, et teatud äh, äh, häälte enamuse määr on saavutatud. ma tooksin ühe näite. muudatus, mis tehti Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklisse sada kolmkümmend kuus see osa, see artikkel, mis ei ole veel jõustunud, kuid jõustub äh, varsti. see muudatus mõjutab ainult neid liikmesriike, mis kuuluvad euroalasse. aga lepingu muudatuste jõustumine eeldab, et muudatusele on alla kirjutanud kõik liikmesriigid. selline olukord on paradoksaalne. ei ole võimalik aru saada, miks muudatus, mis äh, puudutab ainult piiratud riikide arvu, meie näite puhul siis euroala riike, miks sellise muudatuse elluviimine sõltub äh, nendest liikmesriikidest, keda see muudatus ei mõjuta. nii et minu ettepanek oleks selline lepingumuudatus sisse viia. ma tean, et tegemist on lepingumuudatusega. ja sellepärast tuleks meil lepingumuudatused üle vaadata. aga tegemist on piiratud ülevaatamisega, mis annaks Euroopa Liidu õiguses võimaluse sisse viia paindlikkus esmasel õiguse tasandil, mida praegusel hetkel olemas pole. minu teine ettepanek. olen ikka veel selle slaidi peal. olen siin esmase õiguse tasandil, aga see vist sai nüüd kõik juba ära räägitud ma olen täitsa veendunud, et saan ka kohe vahetatud selle slaidi. nüüd olen vist liiga kaugele liikunud. hästi. minu teine ettepanek tõstab paindlikkust ka teisese õiguse tasandil. teises õiguse tasandil on meil teatud paindlikud meetmed sisse veetud, näiteks äh, laiendatud koostöömeede ja ka artikkel sada kolmkümmend kuus ja nagu ka struktureeritud koostöö äh, kaitseküsimustes. kuid kaks põhilist äh, üldist meedet, äh, nimelt paindlik, paindlikkuse jaoks äh, teisesel õiguse tasandil on need, mida ma mainisin ka eelnevalt, artikkel sada kolmkümmend kuus, mis kehtib euroala riikides ja laiendatud koostöö nende riikidega, mis on kaasatud teatud algatuste läbiviimisse. ma arvan, et see suhteliselt piiratud äh, meetmete kasutamine on olnud tingitud sellest, et äh, mõlema meetme äh, regulatsioon on väga keeruline. näiteks laiendatud koostöö. laiendatud koostöö nõuab äh, tervet rida menetlustingimusi, mida tuleb täita, on väga tähtsaid äh, sisulisi tingimusi, mida tuleb täita ja ma olen veendunud, et vähemalt osa nei-, osa, osasid nendest tingimustest võiks lihtsustada. siis see ühehäälsus, mida nõutakse paindliku ja laiendatud äh, koostöö puhul välispoliitikas ja ka seepärast, et äh, komisjoni käes on algatusõigus, sest kõik, sest ühtegi algatust ega laiendatud koostööd ei ole võimalik al-, ette panna, kui ei ole olemas sarnast ettepanekut Euroopa Komisjonilt ja seepärast ma arvan, et laiendatud koostööd võiks kasutada rohkem kui siiamaani, kui algatusõigus ei oleks Euroopa Komisjoni käes. ma tean, et äh, fis-, eelarveliidu puhul, fiskaalkokkuleppe puhul on osalejad riigid teinud ettepaneku, et võiks rohkem kasutada laiendatud koostööd. ja nad soovivad ka rohkem kasutada artiklit sada kolmkümmend kuus. nii et seega, kuidas siis nüüd parandada neid võimalusi äh, kasutamaks artiklit sada kolmkümmend kuus? siin ma usun, et ähm, artikkel sada kolmkümmend kuus oma praegusel kujul on piiratud kohaldusalaga, seda võib kasutada ainult teatud äh, eesmärkidel, aga ta ei aita lahendada kõiki probleeme, mis äh, on seotud selle tõelise majandus- ja rahaliiduga ma arvan, et täna hommikul seda küsimust juba arutati ja öeldi, et see ei ole mitte artikkel sada kolmkümmend kuus, mida ei saa kasutada pädevuste üleviimiseks selleks, et äh, luua tõelist eelarve- ja majandusliitu. selles mõttes, et äh, luua Euroopa Liidu eelarve, Euroopa Liidu fiskaalpädevus, äh, kulu pädevus ja ka maksustamisõigused. selleks on vaja artikkel sada kolmkümmend kuus kohaldusala laiendada. kuid see peaks olema väga lihtne. nii nagu see on olnud nii nagu, nii nagu oli üpris lihtne ka artikkel sada kolmkümmend kuus muutmine. muide, tege-, mis on jällegi natuke paradoksaalse olukorraga, sest pärast artikkel sada kolmkümmend kuus muutmist äh, on äh, tegelikult äh, ka öeldud, et see mõjutab ka Euroopa Liidu õiguse välist ala. mina aga just ennemalt ütlesin, et me peaksime keskenduma Euroopa Liidu õiguse sees olevatele valdkondadele. nii et jällegi tuleks läbi viia muudatusi selleks, et Euroopa Liidu õigusesse uusi tuuli tuua. ma selgitaksin ka lühidalt kolmandat ettepanekut ja selleks on nüüd see väljumisklausel praegune äh, tri-, leping on, äh, on väga selgelt äh, kirja pannud, kuidas on võimalik liituda ja on väga tähtis, et seal ei ole mitte mingit diskrimineerimist, et tingimused on selgelt paika pandud, nii et seega pole kahtlustki, et on täiesti õigustatud äh, sisenemisklauslite selge väljatoomine. aga teiselt poolt, leping ei ütle sõnagi väljumise kohta, lepingu ülesütlemise kohta. jah äh, on küll kirja pandud, et Euroopa Liidust on võimalik välja astuda, aga pole mitte ühtegi sätet, mis äh, reguleeriks Euroopa Liidu õiguse allstruktuuride kasutamisest äh, loobumist. ja minu arvates ei ole see minu arvates äh, ei ole kõige halvem mõte ka selles osas äh, teatud reeglid paika panna. jah, on teada, et seda on väga palju arutatud äh,, eriti just Rahaliidu äh, kontekstis, ühisraha euro kontekstis, et kas on võimalik euro kasutamisest loobuda, kas on seda võimalik teha ainult siis, kui lahkutakse ka Euroopa Liidust? mina usun, et äh, teatud äh, menetluse sisseviimine oleks õigustatud ja väga kasulik. ja mulle tundub, et et viimane Saksamaa põhiseaduskohtu, kõrgema põhiseaduskohtu otsus on väga tähtis, seal on nimelt lõige, kus kohus räägib ESM-i lepingust lahtiütlemisest. seal öeldakse, et ei ole loodud mitte mingeid tingimusi ESM-i lepingu ülesütlemise kohta aga see on võimalik rahvusvahelise õiguse raames, sellepärast et on tähtis, et alati tuuakse välja ka nii-öelda väljapääsutee. kuid üldised äh, rahvusvahelise õiguse üldiseid sätteid võib rakendada, aga nad on teatud mõttes piiratud ja ja spetsiifilisemad reeglid ütlevad, et väljumisklausel oleks hea paindlikkuse tagamiseks, sest see lihtsustab tegelikult ka lepinguga liitumist. kui on teada, et on võimalik ka sellest lepingust loobuda. aitäh! Grazie e adesso darei la parola a... Suur tänu! ja nüüd professor Vivian Schmidt Pariises õpetab Jean Monnet Euroopa Integratsiooni Keskuses. Bostoni ülikoolis ja ta on juba kohal, nii et palun annamegi talle sõna. suur tänu ja suur tänu selle kutse eest. mul paluti rääkida Euroopa Liidust Euroopa Liidu diferentseeritud äh, lõimimisest Euroopa poliitilise majanduse rollist. ja oma kommentaarides, oma sõnavõtus püüan ma tänast arutelu äh, käsitleda ka hommikupoolikuse arutelusid, ma räägin üldisematest teemadest, demokraatiast, institutsioonidest ning samuti poliitilisest majandusest. kõigepealt räägin diferentseeritud integratsiooni ja reaalsusest äh, Janis Emulidese sõnavõtust inspiratsiooni allid ammutades ja räägin demokraatiast, äh, ammutades inspiratsiooni härra Vaileri sõnavõtust, aga ka teiste, räägin äh, ja, ja teiste sõnavõttudest räägin poliitikatest ja Euroopa Liidu ja, ja poliitikast ja poliitilisest tegevusest ja poliitilisest tegevusest ja poliitikast ja siis räägiksin Euroopa Liidu poliitilisest majandusest, mis sõltub äh, suuremast legitiimsusest ning äh, demokraatiast. kõigepealt ma arvan, me peame Euroopa Liidu reaalsust äh, õiglase, õigselt hindama, tegemist on diferentseeritud integratsiooniga juba praegu ja mitte kunagi ei saa sellest föderaalset superriiki, nii et sellepärast ei ole mõtet üldse muret tundagi. sellest ei tule mitte kunagi kahe kiirusega Euroopat, ei ole seda praegu ega ei tule seda ka tulevikus ja ei tohigi tekkida sellist äh, Euroopa tuuma ja Euroopa perifeeria vastut-, vastandamist, ei ole ka sellist Euroopat a la carte, meil on liikmesriigid, rahvusriigid, millest on saanud äh, Äh, liikmesriigid, äh, piirkondlikud riigid, seda võib kukkuda, kutsuda tegelikult äh, rahvusriikide föderatsiooniks, kui me siin Barroso sõnavõttudest inspiratsiooni ammutame. aga tegemist on sellise liikmesriikidega, mille poliit-, on tegemist, on poliitilise, kattuvate poliitikate kogukonnaga ja just nimelt sellest rääkis Janis ka täna hommikul ja oluline Euroopast seisukohast on meile see, et meil on poliitika, mis lubab end diferentseeritust ja samal ajal tagades täiendavat integratsiooni. tegemist on ühtede institutsioonidega, poliitilisi kogukondi on palju ja nagu äh, varasemad kõnelejad on öelnud, on ka väga palju tugevdatud koostööd aga selleks, et kõik see saaks areneda, selleks on vaja reforme, on vaja institutsiooniliste eeskirjade reformi ja tõelist probleemi tekitab ühehäälsuse eeskiri. oleks parem, kui oleks äh, neli-viis enamus äh, ja erandite võimalus. ja üsnagi irooniliselt David Cameron äh, muutis selle tegelikult fiskaalkokkulepet koh-, suhtes vetot kehtetudes legitiimsete selle enamuse, superenamuse alguseks äh, ühe erandiga on see. ja kui kõik liikmesriigid olid sellega nõus, äh, tegelikult siis ei ole ju vaja iseenesest ka lepingu äh, muutus, jääb suveräänsuse, liikmesriikide suveräänsuse mõiste siiski alles mõned võib-olla oleksid selle vastu ja ütleksid, aga kuidas selle eranditega, kuidas nende opt-out idega on, kas see ei Äh, hävitaks seda poliitilist kogukonda, mida üritate üles ehitada, jah, tõesti, äh, võib-olla, aga tuleb kuidagi vast-, arvesse võtta siiski äh, seda kõnealust riiki ja selle erandit, võtame näiteks Iirimaa ja Iirimaa äri ettevõtlusmaksu küsimust ei pruugi, erand ei pruugi poliitilist kogukonda hävitada. ja veel teine küsimus, mis siis saab kandidaatriikidest? Ähm, need, kes on tu-, tulevased liikmed, kas, kuidas on demokraatliku tõhususega Euroopa Liidus, mulle paistab, et neile tuleb anda oma hääled nendes poliitilistes valdkondades, kus nemad osalevad, Šveits, Norra, aga ka Türgi võtame siin ja võib-olla ka Ühendkuningriik, kui Andrew Duffy dokument äh, tõesti suudab ennustada seda, mis Ühendkuningriigiga juhtub. nii palju siis institutsioonilistest eeskirjadest, aga me peame ka saavutama suurema tasakaalu Euroopa Liidu institutsioonide vahel. Mattias Krumm rääkis sellest, äh, et eurotsooni kriis, euroala kriisi puhul tekib äh, liigne valitsustevahelise ja tehnokraatide koostöö oht. nii Euroopa Parlament kui komisjon on kannatanud seal ja mis puudutab legitiimsust, siis mõelge siin nõukogule. liikmesriikide liidrid tuletavad Euroopa parlamentidele, parlamendile pidevalt meelde, et nemad on kõige legitiimsemad, sellepärast et nemad esindavad Euroopa Liidu kodanikke, aga kui me vaatame valitsuste vahelist läbirääkimiste protsessi, kus see legitiimsus siis on, kui kõige tugevamad liikmed määravad selle, mida otsustatakse, ma siin nimesid ei hakkaks äh, välja tooma. ja valitsustevaheline lähenemine äh, Äh, üha suureneb äh, ja on suurenenud euroala kriisiga seoses iseäranis ja see hävitab kõik need, kes räägivad ühenduse meetodist ja see tõesti õõnestab ühenduse meetodit ja see surub Euroopa Parlamendi äh, täiesti äh, Äh, kõrvalpositsioonil. Euroopa Parlament peab olema täiel määral euroala kriisi arutellu kaasatud ja mm, on vaja Euroopa häält nii-öelda ja Euroopa Parlament peab olema täiel määral selles poliitilises arutelus aktiivne. Euroopa Parlamendil on aga vaja ka omaenda poliitilist legitiimsust, paremat esindust, äh, legitiimsust ja Mattias Krumm ja Mansella, äh, professor Mansella rääkisid sellest kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal leiavad aset Euroopa Parlamendi äh, valimised, äh, ja valitakse ka Euroopa Komisjoni president samal ajal, siis see tekitaks poliitilise arutelu, poliitilise debati liikmesriikidega. kas äh, siis hakkas, hakkaksid tekkima Euroopa tasandi erakonnad, äh, arenema Euroopa tasandi erakonnad, võib-olla küll, sellepärast et sellised arengud on väga aeglased, kui me vaatame, kuidas on erakonnad arenenud Ameerika Ühendriikides, siis see võttis äh, sada aastat üleameeriklaste erakondade areng, loodetavasti Euroopa Parlamendis niiviisi ei ole nii kaua aega ei võta ja äh, siis Andrew Duffist inspiratsiooni ammutades me peame ütlema, et seda kõike tuleks äh, rahvusriigi tasandilt kõrgemale viia, denatsionaliseerida, selleks et äh, Euroopa tasandi, võib-olla sellepärast, et Euroopa tasandi erakondi luua, tuleb kõigepealt lähtuda riigi tasandilt, võib-olla kui näiteks liikmesriikide erakondade esinumbrid oleksid kandidaatideks Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale ja ükskõik, kes siis valib, valitakse, ükskõik milline juhtiv koalitsioon peale jääb, üks liikmesriikide erakonnade esinumbritest saaks siis volinikuks. sellega seoses on ainult üks probleem, aga siis, kui endiselt äh, on parlament äh, puudulöök ja kui äh, volinikud näevad ennast pigem ministritena äh, ja, või siis Ameerika Ühendriikide senaatorina, äh, põhi versus lõuna, siis tekib tõeline katastroof ja ka parem-vasakpoolsete vastut- äh, va,, vastandamine, politiseerimine on alati ohuks, me oleme seda juba näinud liikmesriikide tasandil ja äh, kui me politiseerime Euroopa Liidu tasandil, siis sellised ohud, teatavad ohud tekivad. aga äh, miks on mõistlik seda teha äh,? Euroopa Komisjoni presidendiga seotud asjaolud äh, on sellega seotud. Euroopa Komisjoni posi-, äh, presidendil oleks parem esindus, legitiimsus, kui teda valiks Euroopa Parlament Euroopa Komisjoni president presidendil oleks äh, suurem paindlikkus, otsustusõigus äh, näiteks Euroopa majandusjuhtimise poolaasta äh, raames. praegu on probleemiks see, et komisjon on peaaegu ainult sekretäriaadiks, sellepärast et eeskirjad on automaatsed ja see eeskirjade automaatsus, äh, numbreid, numberkriteeriumid on selle tinginud. kui oleks äh, valitud Euroopa Komisjoni president, äh, siis tekiks tõeline Euroopa juhtimine ja seda on vaja teil. ja Euroopa majandus ähm, peab, kui see, kui see, kui me tahame, et see toimiks, siis me peame sellest automaatsest lähenemisest äh, loobuma ja tõelise juhtimise juurde minema. kõigile sobivaid lahendusi ei ole, need ei toimi. Äh, eeskirjad juhtimise asemel, see samuti ei toimi, aga praegu see nii on, sellepärast et ei suudeta üksikasjades kokku leppida ja põhjalahendused jällegi ei sobi sageli äh, lõunas äh, või idas ja iseäranis, kui me räägime siin majanduskasvu hoogustamisest, konkurentsivõime parandamisest ja nii edasi ja ma ei hakkaks siin jälle e-, erinevusi, erinevustega seotud üksikasju lahkama ja mitmekesisusest rääkima, kapitalismi eripäradest, äh, igal pool on erinevad mudelid, on erinevad kasvumudelid ja nii edasi ja nii edasi, aga tõeliseks probleemiks on see, et praegu on räägitud väga palju äh, nendest äh, piitsadest ja präänikud on jäänud tahaplaanile. aga kui nüüd komisjon tahaks suuremat, kui komisjonil oleks paindlikkus, suurem poliitiline legitiimsus, ja võimalused, siis kuidas defineerida puudujääki riikide jaoks Euroopa poolaastaga seoses, kui jätta nüüd äh, need äh, majanduskasvu soodustavad investeeringud kõrvale, infrastruktuuriprojektid, teadusuuringud, äh, arenguinvesteeringud, kui Euroopa komisjonil oleks valitud president ja Euroopa Parlamendi enamus toetaks seda, siis oleks see võimalik, kui öeldakse, et progressiivne enamus Euroopa Parlamendis äh, äh, lubab meile progressiivset poliitikat, konservatiivne äh, enamus Euroopa Parlamendis tähendab seda, et me tegutseme konservatiivse poliitikaga, aga, aga see tähendab seda, et poli-, protsess on väga poliitiline, aga samas tehnokraatlik. meil on neoliberaalsed eeskirjad, mis siiamaani ei ole toiminud, kuid Neid esitatakse kui ainuvõimalikke tehnokraatlikke ja mittepoliitilisi eeskirju, aga see, nad on tegelikult poliitilised äh, ja avalikkus teab seda, rahvas teab seda, miks siis mitte seda välja öelda selge sõnaga? ja laiendatud koostöö on loomulikult äh, õige tee ja võib-olla me peaksime siin ja liikmesriikidele pisut rohkem võimalusi andma, mõned äh, mõtted võib-olla toimivad, võib-olla me peaksime uusi laiendatud koostöövõimalusi looma, nagu näiteks äh, laiendatud äh, tööhõive mobiilsusalad, kus liikmesriigid võivad, kui nende Äh, sotsiaal- ja töötõuruga seotud valdkonnad äh, on äh, kokku sobitavad, siis võiksid nad luua sellised alad, kui me tahame, et ühtne turg areneks edasi ja koostöö areneks süviti, eriti sotsiaalpoliitika valdkonnas tööturusüsteemid, heaolusüsteemid, see on ainult siis võimalik, kui me loome äh, neid äh, laiendatud koostööalasid, miks mitte äh, riigiteenuste või üldhuviteenuste alasid, kui piiriüleste mobiilsusalasid, sisserändealad riikide puhul, meil, kellel on vaja ühtlustada oma sisserändepoliitikat, igasuguseid erinevaid võimalusi on koostööks. aga Euroopa Liit peab ka Euroopa majandusele ohu sisse puhuma ja me oleme kuulnud projekti e, e võlakirjadest, aga kus need projekti võlakirjad on? projekti võlakirjadest oleks väga palju kasu, kui me e, uute infrastruktuuriprojektide elluviimiseks ja on tegelikult terve rida Euroopa raudteesüsteeme, taastuvenergia ja keskkonnasäästlikkuse programme aga mis on saanud meie uuest äh, tööstus, näiteks tööstuse mm, taashoogustamise aladest äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. <clears throat> struktuurifondid, kuidas on lood struktuurifondidega, neid on vaja kindlasti ajakohastada selleks, et neid saaks kasutada, et nad oleksid kättesaadavad, kiiresti kättesaadavad ja miks ei kasutaks äh, kasutamata äh, struktuurifondi vahendeid äh, selleks, et võimendada Euroopa Investeerimispanga investeeringuid? ühise põllumajanduspoliitika reformimine, kui palju sellest on räägitud? miks mitte vähemalt piirata neid makseid niigi rikastele piirkondadele? ja kindlasti on meil vaja makromajanduslikku stabilisaatoreid, nagu näiteks äh, tööpuuduse äh, äh, tagatisfond, struktuurifondi vahendid võiks selleks kasutada ja nii edasi, aga lõppkokkuvõttes kõigeks selleks oleks vaja suuremaid vahendeid Euroopa Liidule või vähemalt natukenegi rohkem raha Euroopa Liidule. aga probleemiks on see ja siin ongi poliitiline element oluline, et kui öelda lihtsalt liikmesriikidele, andke meile rohkem raha, siis lõpeb see katastroofiga. on vaja uusi tuluallikaid, sellest on juba räägitud, sellest räägitakse kogu aeg, räägitakse finantstehingumaksust, räägitakse ja võib-olla laiendatud koostöörühm tegeleb selle teemavaldkonnaga ja võib-olla näiteks piiriülene äh, tehingumaks kaupade ja teenuste jaoks. see aitaks äh, ühtse turu mm, äh, kahjulikke mõjusid äh, leevendada. või solidaarsusmaks äh, Euroopa kodanikele, selleks, et äh, arendada edasi kodanikevahelist solidaarsust, et Euroopa Liitu ei peetaks enam üleminekuliiduna, kus ähm, või ülekandeliiduna, kus ähm, ühed või üks või mitu liikmesriiki maksavad teiste eest me võiksime muuta seda, selle vabatahtlikuks, nagu näiteks Ühendkuningriikide kodanikele, et nad ei oleks sellele liiga palju vastu. see oli küll naljana mõeldud. nii et lõpetuseks, ähm, kõik need uued Euroopa Liidu sissetulekud ja vastutused, äh, loomulikult kodanikud tahavad rohkem demokraatlikku juurdepääsu otsustusprotsessile sellepärast et ei saa olla makse ilma esindatud, esindatuseta. ja liikmesriigid tahavad rohkem tagatisi fiskaalvaldkonnas ja selleks, et kõik see saaks toimida, on vaja Euroopa Liidul suuremat poliitilist lõimimist. komisjoni presidendi valimine Euroopa Parlamendi valimistega koos oleks üks algus selleks, et tagada parem demokraatiline esindatus ja kõikide kogukondade osalemine. ja see tooks ka komisjoni presidendi kõikide kogukondade ette. innovatiivne lähenemine, uued narratiivid, parem suhtlemine avalikkusega, selgitamaks, mida Euroopa Liit kogu oma mitmetasandilise juhtimisega üldse tähendab. ja see on väga-väga oluline. meil on vaja kommunikatiivset diskursust avalikkusele selle kohta, mida, mis asi see Euroopa Liit on ja mida Euroopa Liit poliitilises valdkonnas teeb ja milles see narratiiv siis peaks seisnema? solidaarsuses, jõukuses, rahu ja jõukus oli vanasti. uus neosotsiaalne liberaalne äh, mudel oleks üks võimalus, meil on vaja mingisugust uut diskursust poliitiliste majanduslike lahenduste kohta, selle kohta, milline on Euroopa Liidu suur äh, eesmärk ja miks üldse Euroopa Liidus olla. meil on vaja mitmetasandilist Euroopa Liidu juhtimist äh, diferentseeritud Euroopa Liidu, Euroopa Liidus ja sellele, sellest oleme juba täna ka palju rääkinud, nii et suur tänu teile. Grazie, professoressa e.... suur tänu teile, proua professor. järgmisena saab sõna härra Ian Beege, kes on eh, Euroopa eh, Majanduskooli eh, professor ning samuti on ta ka Common Market Studies ajakirja äh, <clears throat> asedirektor ning äh, samuti ka Lordide Koja majandusnõustaja. palun, tulge palun istuge siia. ma ei saa äh, vastu panna kiusatusele, ma tahaks rääkida väikese sellest, mis juhtus äh, eelmisel pühapäeval eh, see toimus eh, golfi eh, võistlused ning peab ütlema, et enamus golfiklubide liikmed on väga euro euroskeptilised, hüüdsid nad hoolimata sellest neil võistlustel siiski lase käia Euroopa. nii et see näitab, kui euroskeptiline siis tegelikult Suurbritannia on ning äh, mina olen täna esimene majandusteadlane tänases paneelis ning ähm, majandusküsimused on rasked, see tähendab seda, et kodanikud peavad äh, oma äh, finantsvõimalusi vähendama. nüüd küsimus on sellest, miks meil on vaja solidaarsust mehhanisme üldse. esimene vastus sellele küsimusele on sellepärast, et nad on jagava iseloomuga. me soovime, et, et äh, solidaarsus äh, tähendaks äh, siis jagamist ühe sotsiaalse äh, grupi poolt teistele, seda võib teha siis maksusüsteemide abil, mis tähendab siis otse suunamist ühelt kodanikugrupilt teisele või siis võib see tähendada seda, et valitsus või agentuur saab sellistest maksetest kasu. progressiivsed maksusüsteemid toimivad samuti jagavalt. ehk siis see tähendab äh, rikastelt vaestele suunatud vahendeid ning Euroopa kontekstis me peaks mõtlema hooliga, hoolikalt äh, laenude peale ning selle peale, kuidas äh, neid kasutada. üks võimalus, kuidas liikmesriik või piirkond kasu saab, on sooduslaenade saamine ning äh, see võib tähendada ka fiskaalmõjusid. ning kui me nüüd vaatame, mis Euroopas praegusel hetkel toimub, siis tegelikult ehm, eelarve liikumist ühe piiri, piiriüleselt on väga vähe ühtsuseelarve läbi ning ehm, läbi ühtse põllumajanduspoliitika toimub toetuste liikumine ka põllumeestele E, enamasti toimub liikumine siiski liik-, liikmesriigi siseselt ja see on väga teistsuguse iseloomuga. ning äh, väga rah-, vahe on meil stabiilsus garanteerimise võimalusi, kui see, need ei puuduta Euroopa Keskpanka. ja võib küsida, mis e, neil on tegemist stabiilsusega, kui nad liik-, kui nad äh, äh, soodustingimustel laenusid garanteerivad, siis see peaks aitama liikmesriikide valitsustel paremini oma tegevust finantseerida. nii et see on siis üldülevaade sellest, mis meil on ja mida meil ei ole. nüüd, mida mitmetasandiline süsteem tähendaks, kõigepealt eh, majandusloogika, see on kahetasandiline, kõigepealt igasugune rahandusliit eh, tähendab seda, et meil peab olema stabiilsus, stabiliseerimisvõimalust mingisugusel moel, see tähendab seda, et äh, raha eh, liigub liikmesriikidesse, mida on tabanud asümmeetriline šokk. kuidas selle šoki lahendamisega tegeleda, eh, on see, et eh, ülevalt alla suunatud rahavoolud enamasti stabiliseerivad majandust. teiseks, teiseks väärtpaberi küsimus, et see tähendab siis seda, et Euroopa äh, erinevad osad on eh, relatiivselt suhteliselt jõukad ja see tähendab ka seda, et liiku, liikumine liikmesriigi siseselt kas ühest Saksa liidumaalt teise või siis Rootsist näiteks Rumeeniale. ning eh, see võib olla eriti oluline siis, eh, kui liikmete vahel on väga suured erinevused siis on meil ka isikutevaheline eh, sus. sest eh, see, mis toimub indiviidide vahel, on väga oluline, eriti puudutab see indiviide, kellel on sarnased sissetulekud. ühtsusfondide probleem on selles, et nad ei võta sihikule vaesemaid inimesi vaesemates riikides, vaid nad tegelevad majandusega üldiselt. nii et paradoksaalne on see, vaesed eh, inimesed rikastes riikides äh, toetavad äh, rikkaid inimesi vaestes riikides. ja nüüd äh, õig-, põhiseaduslikud takistused, me saame, see, me e, küsimus on nüüd selles, kuidas neid erinevaid e, probleeme ja pingeid e, omavahel kokku viia, kuidas neid harmoneerida, me mõtleme selle peale, mis poliitiliselt reaalne ja teostatav on. Eh, eh, Ameerika Ühendriikide üks suuremaid kirjanikke Mark Twain ütles, et eh, et inimene, kellel tekivad uued mõtted, on veidrik, kuni lõpuks tema mõtted läbi lähevad ning see tegelikult peaks meie, meie mm, juhtlause olema, peaks mõtlema selle peale kaugemale sellest, mis on praegu teostatav majanduslikult või poliitiliselt. praegusel hetkel äh, Äh, võiks sellesse, e, selle näiteks tuua umbes paarkümmend erinevat ettepanekut. näiteks puudutab see e, riigieelarve, e, erinevad võimalused, millest üks võiks see tähendada valitsustevahelisi rahavoogusid, mis tähendab siis seda, et Euroopa Liidul on rohkem vahendeid, et tal oleks võimalik neid vahendeid kasutada selleks, et rahuldada nõudeid erinevatest Euroopa Liidu osadest. probleem on selles, et äh, kui äh, Euroopa Liidul ei ole laenu võtmise pädevust, siis, äh, siis on väga raske seda teostada ilma ja Euroopa Liidu tasandil ei ole võimalik maksustamist ei ole võimalik maksustada, võimalik ainult liikmesriikide tasandil. teiseks, horisontaalne, mida kui me nüüd võtame Saksa eeskuju, siis see ei ole eriti optimistlik, sest see tähendab palju intensiivsemat konkurentsi. kuid äh, on siiski kaks analüütilist võimalust minu meelest, eh, eh, minu meelest põhiline motivatsioon praegusel hetkel on jagava iseloomuga, meil on soov eh, jagada vahendeid neilt, kellel ongi, neil, kellel ei ole. samuti ajutise toetuse abil on võimalik lahendusteni jõuda. seda on majandusteadlased toetanud viimastel aastatel. näiteks võib-olla töötusfond, mis on selline, nagu on olemas Soomes, kus saad neid makseid headel aegadel, saad äh, toetust halbadel aegadel. see äh, tähendab seda, et sul on õigus siis süsteemilt äh, toetust saada, sa maksad ja saad toetust, kuid bilanss peab olema tasakaalus. võib kasutusele võtta mingisugune, mingisugune erakorraline, luuakse mingisugune erakorraline fond, mis aitab erakorralise olukorra olevates riikides saada toetust, kuni seda vaja on ja see tagasi maksta, kui neil seda vaja ei ole. igatahes see vajab äh, rangeid tingimusi ning äh, kuidas see solidaarsus saaks äh, töötada, toimida. ma ei, ei, ei räägi sellest, kuidas on reageerinud oh, erinevate liigide valitsused, vaid sellest, et eh, kuidas eh, see kõik kokku kõlab solidaarsusega. solidaarsus ju tähendab seda, et kui sa eh, oled hädas, me aitame sind, mitte et kui sa oled vaene, siis me aitame sind. see moraalselt vähemalt hästi hoopis teistsugune teema. me tegeleme õnnetusega, mitte erineva jõukuse tasemega. nüüd teine võimalus sellesse, selle asja käsitleda on see, kuidas eh, kuidas rahavoogusid võib äh, see kõik mõjutada, näiteks solidaarsuspõhiseid laenusid. üks lahendus oleks, meil on olemas tegelikult ESM-i äh, abil artiklites sada kakskümmend kaks, sada nelikümmend kolm. Need äh, on praegusel hetkel lepingus juba olemas ning see peaks finantsvooguste, voogusid äh, äh, toetama ning äh, üritatakse teha lihtsamalt, lihtsamaks ja odavamaks laenu, laenamine. Euroopa Keskpank kasutusele võtma ebakonventsionaalsed vahendid, mis selles kontekstis tähendavad siis finantseerimiskulude äh, lihtsustamist ning samuti äh, ning samuti ka lepingu pädevust äh, viimase võimaluseni venitada ning sellel võib olla äh, tõsised äh, fiskaaltagajärjed, sellepärast et see kannab üle neto tulusid ja võib-olla mõningad liikmes, mõningates liikmesriikides võib see etteaimamatut tagajärge kaasa tuua kuid samas probleem on selles, et Euroopa maksumaksjat ei ole olemas ning kuna sellist maksumaksjat ei ole olemas, siis selliseid finantsvoogused on väga raske tekitada ja valijatele selgitada, sest, sest maksumaksjad saavad oma makse riigi tasandil. nüüd, millised on diferentseeritud võimalused? ehk siis sellised võimalused, mis eh, on ainult mõningate liikmesriikide või liikmesriikide rühmade jaoks. kõige selgem, ilmselgem E, e, euroala peaks e, looma oma eelarve, mis on eraldiseisev Euroopa eelarvest. see aitaks spetsiifiliste euroala probleemidega tegelema, see võiks olla stabiliseerimise, päästefondiga või majanduskasvu taaskäivitamisega. stabiliseerimine on kõige lihtsam küsimus. tegelikult peaks siiski mõtlema Maksuliidu, Fiskaalliidu peale Äh, siin on äh, sellest räägitud palju, kuid väga halvasti on seda defineeritud, üks puudutab siis ühiseid reegleid, mida soovivad sakslased, teiseks äh, euro võlakirjade ala, mida soovivad prantslased ja kolmandaks siis ülekandeliit, mida soovivad need, kes ülekandeid saavad, ma ei hakka siin nimesid nimetama, kuid probleem on selles, et meil ei ole selge definitsiooni fiskaalliidu kohta, kuigi äh, seda mõned eelkõnelejad on juba maininud. nüüd, kas me saame sellest veel kaugemale vaadata, kõigepealt tõhustatud koostöö on äh, võimalus uute maksude sisseviimiseks, eriti puudutab see finantsülekannete maksustamist, see peaks olema võimalus äh, luua oma vahendeid Euroopa tasandil, mina olen ausalt öeldes pessimistlik, ma ei usu, et britid sellega elus nõus oleks. jah, ma usun, et ilma nendeta ei saa teised ka seda teha, kuid on siiski võimalus äh, et tõhustatud koostöö abil mõne maksu sisseviimine peaks olema võimalik võimalus oma vahendite loomiseks Euroopa e-, eelarve ja muude selliste asjade jaoks. kolmas lähenemine, kes on nõus äh, äh, ühisvastutusega võlad Eh, seda võib praegu raske olla ette kujutada, kuid eh, samas, eh, kuid samas see võib aidata raskustes olevaid riike. ning kokkuvõtvad märkused, kui me tõepoolest soovime poliitilist või fiskaalliitu, siis me peame tunnistama, et praegune status quo ei ole aktsepteeritav, kui soovite mõningaid uusi vahendeid kasutusele võtta meil on vaja uusi mehhanisme. see võib tähendada ka teatud tagajärgi institutsioonide jaoks euro võlakirjade kasutusele võtmine näiteks peaks tähendama ka seda, et olema mingisugune Euroopa rahandusministeerium. see on väga piiratud nii-öelda Euroopa rahandusministeerium, kuid samas eh, see on esimene selline mehhanism, mis üldse olemas on me peame mõtlema ka selle peale, millised takistused meil selles suunas liikumisel on, see võib tähendada seda, et me, eh, me lõhestame Euroopa Liidu euroalariigid eh, ja mitte euroalariigid. Ehm, näiteks fiskaallepingu puhul kõik eh, see võib tähendada suuri Eh, probleeme kogu Euroopa Liidu jaoks. me ei saa ignoreerida seda, et eh, vastutusküsimused eh, me peame, peame arvestama sellega, et see võib tekitada lisavastutust meie finantsüksuste jaoks ning kokkuvõttes veel legitiimsusküsimus, kes esindab maksumaksjaid, juhul kui nad tegutsevad riiklikul tasandil kes on vastutav, see Euroopa Parlament, liikmesriikide parlamendid, väga raske on äh, seda öö, äh, otsustada, ma tahaks nüüd lõpetada ühe Marxi äh, tsitaadiga, poliitika on, tähendab, on kunst probleemid üles leida, probleeme otsida, kõikjalt leida, ebakorrektselt neid diagnoosida ja valesid lahendusi välja pakkuda. aga see Marx oli Groucho Marx, keda ma silmas pidasin. Grazie, professor Beck. suur tänu, professor Beck. nüüd jõuame meie viimase kõneleja juurde. Äh, professor Ingolf Bernis, äh, ta töötab Humboldti ülikoolis Berliinis ja õpetab äh, ja tegeleb ka rahvusvahelise Euroopa õigusega. istuge aga kuhu soovite. ja ta juhib praegu Hallsteini instituuti, mis tegeleb põhiseadusküsimustega ja on ka selle instituudi üks asutajaliikmetest. pärast seda, juhul kui meil on aega, on meil võimalik ka veel mõned küsimused esitada, kui me väga väsinud pole, sest äh, oleme täna tõesti väga palju tööd ära teinud, nii et kolleegid, kes kohal on, võivad võib-olla ka mõtteid mõlgutada küsimuste üle.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 palun, teil on sõna. Thank you very much, president, for this. suur tänu, president, eh, esimees selle suurepärase võimaluse eest teha järeldusi pärast seda rikastavat päeva ja ma loodan, et te eeldate, et ma kordaks, kordan kõike seda, mida siin öeldud, sest see on eh, kõik palju kõrgemal minu intellektuaalsetest võimetest tänapäev räägime me sellest, mis võiks olla mitmetasalise juhtimise tulevik Euroopas ja sellel on kaks tähendust, nagu ma olen täna aru saanud. üks on, et me räägime mitmetasandilisest ja teine lähenemine on, et me räägime mitme kiirusega Euroopast. nii et meil on siin kaks erinevat aspekti, millega arvestada lubage mul alustada selle probleemiga, mis seisab meie kõigi ees ja miks meil tuleb üleüldse Euroopas, Euroopa struktuurid üle vaadata. nimelt, kuidas tulla välja eurokriisist? tuleb, selle küsimusega tuleb tegeleda, seda näitas ka tänane tänased arutelud siin, et ESM ja fiskaalkokkulepe on vajalikud äh, meetmed vähemalt praegusel hetkel selleks, et äh, kriisiga hakkama saada. aga oli ka väga selge, et on vaja üle vaadata need meetmed ja üritada neid lõimida Euroopa Liidu institutsionaalsesse raamistikku, selleks et ületada praegused probleemid. Äh, eriti mis meil on Ühendkuningriigi ja Tšehhi valitsusega. tundub, et Euroopa Parlamenti ei ole need uued meetmed väga puudutanud, kuid otse vastupidi, need uued meetmed tegelikult pakuvad Euroopa Parlamendi jaoks ka uusi võimalusi töötada välja poliitikaid ja kontrollida neid protsesse, mida siiamaani pole parlamendil olnud võimalik kontrollida. nii et äh, need meetmed ei kujuta otsest ohtu parlamendi toimimisele, vaid nad on pigem võimaluseks äh, võtta demokraatlikesse kätesse midagi, mis siiamaani on olnud pigem valitsuste kätes nii et palun kasutage seda uut võimalust. teiseks artikkel sada kakskümmend viis, seda mainiti siin kui artikkel, mis on eeltingimuseks ja et ta võib olla ka takistuseks, kui ei muudeta seda uut sätet, mis on artiklis sada kolmkümmend kuus, et see võib olla ohuks ESM-i rakendumisele jah, mina vastaks, et jah. on väga laialt levinud arvamus, et äh, äh, rahasüstide keelamise klausel on tõkkeks, aga ma meenutaksin teile ka, et on teistsuguseid arvamusi, mis ütlevad, et äh, finantsabi klausel ei keela tegelikult vabatahtlikku abi andmist ja ei välista ka laenude andmist äh, probleemidesse sattunud liikmesriikidele, vaid et ta välistab lihtsalt selle, et üks liikmesriik vastutab mõne teise liikmesriigi probleemide eest või et Euroopa Liidu institutsioonid vastutavad riigivõlgade eest. ja see on ka tegelikult sõnum, mis edastatakse finantsturgudele ja pankadele. olge ettevaatlikud, kui te annate liikmesriigile laenu, raha, siis te ei pruugi olla kindlad, siis te võite olla kindlad, et te ei saa raha seda laenuraha tagasi mõnelt teiselt liikmesriigilt või mõnelt Euroopa Liidu institutsioonilt. selline lähenemine on hoopis teistsugune, kui öeldakse, et äh, rahasüstide keelamise klausel ütleb, et üleüldse mitte mingit äh, abi ei anta. mina lähtuksin sellest teisest tõlgendusest, sellepärast et see võib ähm, ka Euroop-, vabandust, äh, Euroopa Kohtu ja Saksamaa kõrgema põhiseaduskohtu jaoks huvitav olla. ja kui leitakse, et ESM on vastuvalus artikliga sada kakskümmend viis, siis me võime tõesti olla suurte probleemide ees pikaajalises perspektiivis mina usun, et on vajalik ähm, lõimida fiskaalkokkuleppe mehhanismid Euroopa Liidu institutsionaalsesse raamistikku ja luua tõeline Euroopa Liidu eelarve ja majanduspoliitika, mis ei tähendaks seda, et kõik äh, riikide tasandi äh, eelarvevolitused võetakse riikidelt ära ja viiakse Brüsseli tasandile, vaid see tähendab seda, et me anname endale aru, et eelarveotsused ühes liikmesriigid võivad mõjutada teise liikmesriigi eelarvealast autonoomiat ja ma arvan, et minevik ning eurokriis näitavad, et äh, see on nii. kui Kreeka eelarvepoliitika oleks olnud teistsugune, siis võib-olla me ei oleks praegu nendes probleemides. oleks Saksamaal olnud teistsugune majandus- ja eelarvepoliitika, siis meil võib-olla poleks sellised probleemid, nagu meil praegu on Hispaanias, Itaalias ja Kreekas. nii et äh, vastastikune sõltuvus ja seotus riiklike poliitikate puhul on olemas. sellega pole siiamaani arvestatud. ma usun, et majandus ei lähe kaduma või halvene siis, kui riigi, riiklik eelarve eest pädev asutus kaotab mingi osa pädevustest või annab selle üle Euroopa Liidu tasandile. otse vastupidi, võib-olla meil oleks võimalik praeguseid probleeme Euroopa Liidu tasandil palju paremini lahendada. ja jällegi, see oleks ka võiduks äh, eelarve autonoomiale. teiseks, mul on kokku viis punkti, mida tahaksin teile esitleda küsimus, mis puudutab Euroopa Liidu institutsioonide erilisi pädevusi majandus- ja rahaliidu puhul. kas me peaksime Euroopa Parlamenti lõhestama ja ütlema, et kui räägitakse euroküsimustest ja euroala küsimustest, siis võib täiskogul kohal olla ainult see osa parlamendist või me lõhestame seda siis niimoodi, et esmaspäevast kolmapäevani räägitakse üldistest Euroopa poliitikutest, mida tuleb arutada Euroopa Parlamendis ja siis neljapäeval ja reedel räägime ainult eurost ja euroalast ja et kohal on ainult need riik, need saadikud, mis esindavad euroalal riike minul on aga kahtlane tunne, et see tegelikult oleks Euroopa Liidu ühtsuse põhimõtte vastu. ja see põhimõte oli üks äh, poliitilisi äh, äh, üks poliitilise messiaanluse ala, alustalasid, mida ka Joseph Weiler mainis. ja meil ei ole siin tegemist mingi kogu eluks kokku pandud liiduga, vaid tegemist on pigem liit, liiduga, mis toob liikmesriike lähemale. ja nüüd institutsioonide killustamine võib tähendada seda, et muutub rahastamine ja tekivad usalduse probleemid. kui need pinged tahes-tahtmata mingid lõhenemised kaasa toovad. nii nagu see on ka meie igapäevaelus minule jäi mulje, et oleks parem, kui me leiaksime sellele probleemile teistsuguseid lahendusi. selline killustamine oleks võib-olla võimalik Euroopa Parlamendis. kohtu puhul poleks see võib-olla vajalik ja räägitakse ka sellest, et kas see oleks kasulik Euroopa Komisjoni jaoks või reaalne Euroopa Komisjon puhul aga komisjon ei ole lihtsalt mingi liikmesriikide esindajate ja suursaadikute esindajate kogu, vaid tegemist on organiga, mis peab kaitsma Euroopa Liidu huvisid ja väärtusid ning need ka edasi välja töötama. nii et miks ei peaks äh, edukas euroala olema kogu Euroopa Liidu huvides? Euroopa Parlamendi saadikud, teie teie ei ole oma koduriigi saadikud, teie esindate siin võib-olla teatud territooriumi, nii vähemalt mulle meeldiks see, esindate neid inimesi, kellega te suhtlete aga tavaliselt ei ole seotud oma riiklike huvidega, vaid te olete vabad, teie mandaat on vaba. nii et ma arvan, et see, mida ütlesid paljud ülejäänud eksperdid, on tõesti õige, et me ei peaks sellist lõhestamist ellu viima kolmandaks, uued pädevused Euroopa Liidule. nagu juba mainitud, vastutus eelarve ja majanduspoliitika ees, eelarve ja finantsallikate suurendamine Euroopa Liidu tasandil oleks soovitav. see on see, millest mina, mina aru sain nendel aruteludel. kui on olemas väga palju vahendeid Euroopa Liidu tasandil, näiteks äh, tõukefondid või teised meetmed. ja kui neil on rohkem vahendeid, siis on võimalik ka tegelikult, äh, siis on ka rohkem võimalusi sekkuda ja suunata äh, arenguid investeerimisstiimulite kaudu kui me räägime pädevuste üleviimisest Euroopa Liidu tasandile majandus- ja eelarvepoliitikas, siis nagu te teate, sellel on ka piirid. seda selgitas ka viimati just Saksamaa kõrgem põhiseaduskohus. kuid ärge unustagem, et selle kohtu viimases otsuses viidatakse Maastrichti lepingule, kus on kirjas, et et kui Euroopa Majandusliidu asümmeetriline struktuur ei toimi, siis tuleb läbi viia reform. see tähendab ka seda, et tegelikult on Euroopa Liidu tasandil pädevuste puhul mänguruumi, eriti just eelarvepoliitika osas, eriti siis, kui on vaja rääkida euro päästmisest. jah on piirid. Te ei saa Saksamaa parlamendi või ka ühegi teise riigi parlamendilt võtta ära õigust äh, öelda viimane sõna eelarve osas aga otse loomulikult on võimalik teatud piirmäärasid, raame paika panna, mille raames riiklikke poliitikaid läbi viiakse selleks, et äh, tagada majanduslik ja eelarveline ühtekuuluvus. Äh, ma olen veendunud, et see on võimalik. ja see tegelikult peegeldaks ka seda vastastikust äh, sõltuvust erinevate liikmesriikide eelarvepoliitikate vahel, nii nagu ma seda alguses ütlesin. siis järgmine punkt, mis puudutab legitiimsust, nimelt riiklike parlamentide kaasamine, mida me arutasime. ja mina saan aru, et et ei oldud väga entusiastlikud uute organite või institutsioonide loomise osas, mille kaudu siis parlamenti esindataks. riiklikud parlamendid äh, kontrollivad riiklikke poliitikaid ja annavad neile ja tagavad neile legitiimsuse. aga tuleb mainida ka et legitiimsuse esmaseks allikaks äh, või vähemalt üheks tähtsaks osaks legitiimsuse puhul on artiklid äh, Euroopa Liidu toimimise lepingus ja meil ei ole vaja mitte uusi institutsioone, vaid meil tuleb äh, tõsta teadlikkust Euroopa dimensiooni, Euroopa Liidu toimimise osas riiklikes parlamentides. tihti sellest ei olda teadlikud. ja kui saab selgeks, et riiklikel parlamentidel on oma roll mängida kontrolli meetmete kaudu, kui nad kontrollivad valitsust ja seega nõukogu, siis sellega äh, riiklike parlamentide rahvasaadikute võimalus osaleda Euroopa tasandi aruteludes suureneks ja see muutuks tähtsaks ka riiklikel valimistel, nii et ka riikliku tasandi valimised oleksid üha rohkem Euroopa Liidu tasandi valimised ja meie siin ju räägime sellest, et Euroopa Parlamendi valimised peaksid ka muutuma pigem tõelisteks Euroopa Parlamendi valimisteks. nii et riiklike parlamentide puhul ähm, me võime tõesti ka äh, suurendada Euroopa poliitikate legitiimsust ja tuua seda lähemale Euroopa kodanikele. süvendatud demokraatlik legitiimsus. Äh, Joseph Vaileri analüüs Demokraatia ilma inimesteta ja teemannus, minu arvates oli see väga hea olukorra kirjeldamine. nüüd on aga küsimus selles, et kuidas Euroopa Parlamendi valimised muuta tõesti poliitiliste valikute vahel valimiseks. siin toodi näiteid, iga partei nimetab kandidaadi Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale. see oleks väga tore, sest see annaks nendele valimistele oma näod. me saaksime valida näiteks härra Schulzi ja mõne rahvapartei kandidaadi vahel, no näiteks Hispaaniast või Itaaliast see oleks väga tore. me peaksime selle ettepaneku puhul arvestama ka mõttega, et tulevased volinikud või need, kes peaksid või võiksid saada volinikuks, peaksid olema ka äh, riiklikul tasandil parteijuhid see annaks ka nendele valimistele suurema tähtsuse. ja tegelikult on asi ainult inimeste taga ja need inimesed tuleb ühendada poliitiliste programmidega. ja otse loomulikult poliitilised programmid ei peaks olema mitte ainult paberil, vaid neil peaks olema ka mõte taga ja niikaua, kui komisjon on lihtsalt neutraalne administratiivne masinavärk, nagu paljud inimesed ikka veel usuvad, et ta on, siis isegi kui Euroopa Komisjoni president valitakse koos poliitilise programmiga, ei ole tal tegelikult võimalik oma seda programmi ellu viia. sellepärast, et nõukogu on see, mis otsustab poliitikate kujundamise üle. nii et mõned sammud edasi oleks võimalik teha, me võiksime ühendada Euroopa Komisjoni presidendi ametikoha ja ka ülem, kogu presidendi koha ja siis nende poliitilised programmid oleksid kaasatud äh, ka ülemkogu juhiste koostamisse, kuid seda ei oleks väga palju. olen pikalt rääkinud, teen nüüd ruttu, kui majanduslik ja eelarvepoliitika on kaasatud Euroopa Liidu süsteemi, siis ka parlament ja komisjon koos oma eriliste ülesannetega äh, saaksid selles uues ülesannete raamistikus uue mõtte. siis oleks täpselt teada, et siis oleks ka inimestel võimalik teada, et jah, et äh, komisjoni juhib sotsiaaldemokraatlik president, siis on ka parlamendis äh, sotsiaaldemokraatlik enamus. nii et ma arvan, et niimoodi oleks meil võimalik valimiste iseloomu muuta, sest inimeste jaoks oleks siis äkki tähtis, milline eelarveline ja majanduslik poliitiline raamistik see on, mida hakatakse rakendama. aga nii kaugele me pole veel jõudnud ja ja väga suureks sammuks oleks, liiga suureks sammuks võib-olla oleks isegi edasiminek, kui me siin teeksime ettepaneku lepingut muuta ja ma kardan, et äh, Ühendkuningriik sellise lepingu muudatusega ei nõustuks, peaksime mõtlema, kas see siis puudutab seitsmeteistkümmet euroala riiki või kahtekümmet viit või ka siis ka kahtekümmet seitse liikmesriiki. ja nüüd minu viimane punkt, see politi-, poliitiline messiaanlus äh, mulle tundus, et oldi ühel nõul selles osas, et parem võimalus on siiski ühendatud Euroopa Liit ja mitte selline äh, tordilt kirsse noppiv mitmekiiruseline Euroopa. nii et tundub, et pigem pooldame me ühtsust. teiseks tundub, et on vajalik alustada äh, tõelisi arutelusid ja teha seda kiiresti. selle üle, milleks Euroopa Liit üldse loodud on, milleks ta meil on. mõned poliitilised juhid räägivad sellest ja see ei ole midagi uut. ma mäletan, et on olnud mõned ülemkogu kohtumised, mis on selle küsimusega tegelenud aga tegemist ei ole laiapõhjalise aruteluga liikmesriikides. ja ükskõik, mis nende arutelude tulemuseks ka siis kunagi poleks, ma arvan, et isegi selle arutelu algatamine, selle küsimuse läbirääkimiste lauale panemine, inimeste teadvusse toomine järgmiste valimiste puhul on tähtis, sellepärast et see suurendab ka inimeste teadlikkust äh, nad identifitseerivad ennast rohkem Euroopaga. see ei pea, et tegemist ei ole mingi tsentraalse riigiga või rahvusvahelise organisatsiooniga. et milleks Euroopa Liit siis üldse on, kas ta oleks olemas ja kas ta oleks heaks meetmeks ähm, Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks siis, kui me kujundame üleilmastumist ja kas meil oleks võimalik selle kaudu saada poliitilist võimu tagasi finantsturgudel selle asemel, et äh, loota selle peale, et finantsturud meid kriisist välja aitavad. Te teate Euroopa Majandusliidu toimimist ja artikkel sada kakskümmend kuus tegelikult põhineb sellel eeldusel, et kui komisjon ütleb, et kollane või punane kaart äh, antakse liikmesriigile, et siis on tema majanduspoliitika halb ja turud reageerivad kohe selle peale ja karistavad ka kaarti saanud äh, liikmesriiki. kuid tegelikult äh, finantsturud ei saanud oma ülesannetega hakkama, nii et lähenemine on täiesti vale. nii et me tõesti arvestasime sellega, et finantsturud aitavad meiega, kuid nüüd ma arvan, et me peaksime välja töötama äh, mingi võimaluse, kuidas seda võimu uuesti tagasi võita. see võiks olla sõnum ka kodanikele üleilmastunud maailmas, millest üks osa on ka Euroopa Liit. nüüd äh, uued liikmelisuse vormid, ma arvan, Andrew Duff mainis seda, et Ühendkuningriik ja Türgi võiksid olla assotsieerunud liikmesriigid teatud äh, pädevustega, aga mitte kõikidega. see on pigem ohuks Ühendkuningriigile kui see tõesti toimuks, siis ma arvan, et tehke kähku ja liit- ja nõustuge nende lepingute muudatustega, sellepärast et teil oleks siis võimalik olla osa stabiilsest majandus- ja rahaliidust, millega luuakse veelgi paremat uut Euroopa Liidu tulevikku. suur tänu, meil ei ole enam väga palju aega jäänud, me teame, et härra Tahv tahab veel sõna saada nii et äh, palun äh, esitage oma küsimused kiiresti ja siis äh, anname ühele kõnelejatest ka sõna vastuseks härra Tahvile. ja härra Tsarkovski teeb siis kokkuvõtte. First uh, thank all those who have spoken and said. kõigepealt tahaksin tänada kõiki, kes on siin kohal ja uh, yeah leian siiski, et me peaksime püüdma kujundada välja oma moodi valitsust ministrite ja ametnikega, mis toimib siis nii, nagu me ootuste valitsused peaksid äh, toimima ja enne, kui meil see paigas ei ole, siis ei ole meil ka parlament, äh, mida inimesed äh, peavad tõesti parlamendiks. ning mis toimib nii, nagu meie ootuste parlament peaks toimima. kui me siit väljume ma loodan, et meie tänased arutelud on inspireerinud kõiki mõtlema sellest, mida me tahame, et meie valitsus teeks. kuid mida praegu ei tehta. meil on vaja valitsust, mis kujundab äh, tööstuspoliitikat, mitte ei võta lihtsalt laenu. ja ei kujunda laenu. me tahaksime tõelist eelarvepoliitikat, mitte ainult kulude poolt, vaid tulude poolt. me tahaksime midagi, mis suudaks kujundada ühist majanduspoliitikat, mitte lihtsalt koordineerida liikmesriikide majanduspoliitikaid. ja meil on vaja, ja see on võib-olla kõige tähtsam, meil on vaja valitsust, mis kujundaks demokraatlikku poliitikat. ja ma ei mõtle siin lihtsalt institutsioonide vahelisele võimude tasakaalule või mingisugustele retoorilistele kohustustele, pühendumisele, demokraatiale, retoorilisel tasandil. meil on vaja valitsust, mis võtaks tõsiselt tekkinud äh, natsionaalriigi järgset dimensiooni Euroopa poliitikas. no on alles suured sõnad, on ju suur tänu. meil ei ole enam väga palju aega. kuid kas keegi meie ekspertidest sooviks mõne sõna öelda selleks, et reageerida härra Tahvile? kas keegi soovib sõna? ja kui keegi ei soovi sõna, siis ma tänaksin kolleeg ja annan sõna härra Tsarkovskile, kes äh, võtab asjad meie komisjoni nimel kokku. Äh, väga hea lõppsõna äh, professor Denisi poolt, nii et ma ei hakka siin ise suuri sõnu tegema enam. kuid paari sõnaga minu jaoks kõige tähtsamad elemendid sel ajal, kui meie räägime, siis me peame läbirääkimisi teiste institutsioonidega samal ajal ja me peaksime kasutama ennekõike ära neid võimalusi, mis on juba lepingutes olemas. me peaksime alal hoidma meie Euroopa projekti unikaalsuse, sest et see projekt on meie kõige tugevamaks küljeks hoolimata kõikidest raskustest, siis suurem Euroopa institutsioonide integreeritus ei saa olema kerge, me peaksime lubama paindlikke mitmetasandilisi äh, lähenemusi, lähenemisi, mis tugevdavad meie mitmekesisust äh, ja meie üheksateistkümnenda aasta romantismi äh, romantismi traditsioonis räägitakse meist kui äh, Euroopa messiasest äh, ja sellega on meil see siis seetõttu kogemusi, kuid ähm, ma arvan, et me peaksime inimestele andma rohkem valikut, poliitilist valikuvõimalust ja meil oli väga hea meel kuulata teie huvitavaid ettepanekuid. kõik kasutavad äh, tsitaate, siis ka mina tsiteeriksin Mark Twaini, minu lemmiktsitaat, kui alati oled enam, kui oled enamuse pool, siis äh, peatu korraks ja mõtle järele ja seda ma just kavatsengi teha. suur tänu, et te tulite siia, äh, jagasite meiega oma mõtteid ja me kindlasti analüüsime neid põhjalikult, peatume hetkeks ja mõtleme järele suur tänu kõigile meie külalistele, minu meelest oli tegemist äärmiselt huvitava päevaga, väga kasuliku seminariga. ja me peame nüüd natukene mõtisklema ka kõige selle üle, mida me täna kuulsime, kuid teie panus sellesse otsustusprotsessi oli hiilgav, suur tänu teile veel kord, loodame peagi kohtuda. ja nüüd on meie koosolek lõppenud.